kallid kolleegid, me alustame oma istungit. kõigepealt ma esitan teile esimese Albertini poolsed vabandused, täna ta ei saa meiega kahjuks eh, siin olla koos. Eh, nii, teil on kõigil päevakord olemas. kas selle kohta on vastuväiteid? kõigepealt me arutame eh, resolutsiooni ettepanekud Islandit käsitleva kahe tuhande kümne aasta, nende aasta eduaruande kohta. Eh, siin on esitatud kakskümmend muudatusettepanekut. ja eh, raporti autor on Kristjan Dan Preda. härra Dan Preda, teil on sõna. suur tänu teile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 asja oli kokkulepe panna rahvahääletusele, mis toimub üheksandal aprillil ning võttes arvesse seda uut olukorda, olen ma esitanud suulise muudatusettepaneku lõikele kümme äh, sellest tekstist, mida me arutasime veebruaris ja ma loen selle ette elanik äh, Islandi parlamendist kiitis seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat üksteist äh, heaks, äh, võttis teadmiseks otsuse, mille Islandi president on teinud seoses rahvahääletusega ning loodab sellega lõpetada rikkumismenetluse, mida alustati kahekümne kuuendal mail kaks tuhat kümme ja mida alustas EFTA järelevalveasutus Islandi riigi vastu sellega tsitaat ka lõppes ja ma loodan, et et siinkohal on oluline lisada, et arvamusküsitluste järgi on Islandil äh, olemas äh, ka enamus, kes seda äh, lepet pooldab, nii et tõenäoliselt rahvahääletusel enamik rahvast hääletab poolt, seda siis üheksandal aprillil. ja teine tähtis areng puudutab seitsmenda läbirääkimiste vooru läbikukkumist, seda siis Euroopa Liidu ja Norra, Islandi ja Fääri saarte vahel mille raames on proovitud äh, paika panna makrelli kalastamise äh, tingimusi. ja ka siin olen ma esitanud suulise ettepaneku. võtab arvesse, et ühine kalastuskomitee ja Island on püüdnud läbirääkimistel saavutada edu, eriti mis puudutab äh, nende soovi jõuda pikaajalise kvoodi jagamise eh, kokkuleppeni. sellega on eh, suuline ettepanek ette loetud ja mis puudutab neid ettepanekuid, mida on esitanud minu kolleegid, siis toetan neist enamikku. sest minu seisukohast on eh, teiste kolleegide ettepanekud samuti kasulikud ja parandavad meie ettepaneku teksti, kuid on muidugi ka mitmeid ettepanekuid, mida ma kahjuks ei saa aktsepteerida ja ma selgitan ükshaaval, miks. kõigepealt parandusettepanek üks Äh, Tarand ja Sargentini on äh, selle esitanud äh, ja seal räägitakse Islandi algatusest, mis minu meelest ei ole otseselt seotud ähm, nende läbirääkimistega ja teine muudatusettepanek on samuti täiesti asjakohatu teise ettepaneku, number kahe, on esitanud härra Teeva ja ma usun, et äh, meil ei ole mitte mingit äh, põhjust äh, siin karta, et islandlased hakkavad meid asjatult taga kiirustama. ma usun, et vastupidi, Nad on andnud äh, järelepärimiskomiteele piisavalt aega töö tegemiseks ning ähm, kokkuvõttes on sellest sündinud äh, suurepärane raport, mis käsitleb äh, siis finantskriisi, mis Islandit kahe tuhande kaheksandal aastal vapustas. kuid lubage meelde tuletada, et praegu alles uuritakse endise peaministri vastaseid süüdistusi ja et see töö kulgeb täiesti normaalses tempos. muudatusettepanek kümme <clears throat> on seotud Euroopa Kalastufondiga ja ma arvan, et on liiga vara seda arutada, sest me oleme praegu sõelumisfaasis ja tegelikult ei ole läbirääkimisi veel avatud ja seetõttu me ei saa lihtsalt öelda, et Island tuleks sellest ühenduse osast välja jätta. ma arvan, et vara on teha sellist järeldust ja lõpetuseks eh, olen ma vastu ka mitmetele muudatusettepanekutele, kus öeldakse, et tuleks osaliselt või täielikult eh, kustutada viited Islandi ja Euroopa Liidu avalikkuse, avalikule arvamusele eh, selle kohta, kas Island võiks või ei peaks astuma Euroopa Liitu. ma ei saa sellega nõus olla, ei saa nende ettepanekutega nõus olla, sellepärast et minu meelest on avalik arvamus ja sellele viitamine olulised ma arvan, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et avalik arvamus on tähtis eh, poliitiline aspekt, eh, kui me arutame Islandi võimalikku kuulumist Euroopa Liitu. ning Euroopa Parlamendi liikmed ei saa endalt võtta õigust eh, siinkohal ka arvamust esitada või arvamust avaldada. Eurobaromeeter näitas eelmisel aastal et, et viiskümmend kuus protsenti Islandi elanikkonnast eh, usaldab Euroopa Parlamenti, samas kui Islandi parlamenti usaldab ainult kakskümmend kaheksa protsenti Islandi rahvast, nii et see on ju päris hästi, aitäh! Monsieur. jah, härra Watson suur tänu. ma tahan õnnitleda raportööri selle töö eest, mida ta on teinud. raportöör eh, kaugeneb niivõrd palju Islandist, kui üldse on võimalik, eh, tähendab, ta tuleb maad, mis on nii kaugel Islandist, kui üldse on võimalik olla Euroopa Liidu sees. selles raportis ei ole ühtegi asja, mille vastu ALDE fraktsioon põhimõtteliselt oleks, aga meil on kaks muudatusettepanekut eh, sõnastuse osas. meile tundub, et eh, kõne all on kolm küsimust. kõigepealt eh, Islandi inimeste enda tahe liituda Euroopa Liiduga ja me ootame selle oma tahte ametlikku väljendust, siis teiseks on kompensatsioon pankadele ja meie arvates see kokkulepe, mis on saavutatud, on hea. ausalt öeldes mõned ehm, kohalikud omavalitsused, kes ehm, investeerisid Islandi pankadesse, võiksid ka natukene ehm, ettevaatlikumad olla, kui nad kasumit taotlevad ja tõepoolest nad oleksid võinud olla ettevaatlikumad. aga eh, see eh, detailne raport, mis me selle kohta kuulsime, põhimõtteliselt rahutab meid ja kolmas punkt on muidugi kalandus ja siis vaalapüük ja seda me peame vaatama alles siis, kui läbirääkimised sellel teemal algavad ja kuidas siis asjad kujunevad aga arvestades selle eh, teema eh, tundlikkust, eh, see, mis puudutab Islandi traditsioonilisi tööstusharusid, siis see on äärmiselt oluline, me peame seda vaatama ka keskkonnasuutlikkuse, jätkusuutliku keskkonna arengu seisukohalt, aga ma tahaksin rääkida punktist number kuus, see puudutab Mm, eh, justiitsministeeriumi, tegelikult on vaja aru saada, eh, et Island on väga väike maa, see on niimoodi, kus kõik tunnevad kõiki ja eh, keegi peab lõppude lõpuks võtama endale poliitilise vastutuse kõikide otsuste eest. ja sellepärast ilmselt ongi niimoodi välja kujunenud, et just nimelt Justiitsministeeriumil on see lõppvastutus kohtunike määramisest. võib-olla me võime seda arutada eh, Islandi kolleegidega. ja võib-olla mm, nad on pärast arutelu eh, valmis ka oma eh, tegevust muutuma, muutma, aga me peame arvetama, et me peame mõistma, et seal on nii pisikese inimese arvuga tegemist, et teisiti nad võib-olla üldse ei saagi. suur tänu teile, härra Watson! ja eh, eh, proua Ootala, palun. Eh, aitäh. kas raportöör ja fraktsioon võiksid vaadata siiski soodsama pilguga parandusettepanekule üks, kus räägitakse sellest, et tuleks toetada Islandi kaasaegse meedia algatust. ma arvan, et Islandil toimub praegu mitmeid väga huvitavaid katseid, seda ka õiguslikus mõttes püütakse leida tasakaalu inimeste ja meedia õiguste vahel ja tagada sealjuures adekvaatset ligipääsu infole ja nii edasi. ning ma arvan, et raportöör võiks vähemalt vaadata seda ettepanekut selle pilguga, et säilitada selle ettepaneku eesmärk või peamine sisu, kui seda ka mitte arvesse võtta üleni. rohkem sõnasoovijaid ei ole? siis härra Ferm Uh, suur tänu. ma tahaksin õnnitleda raportööri selle suurepärase töö eest. mina olen selle komisjoni asendusliige, aga mina olen äh, eelarvekomisjonis olen raportöör laienemise osas ja sellepärast see raport huvitab mind. tegelikult eh, mulle tundub, et kuidas suhtutakse muudatusettepanekutesse, on väga hea eh, tegelikult peaks eh, muudatusettepaneku seitseteist tagasi lükkama. informatsioon on äärmiselt oluline selle eh, teema puhul. Eh, eelarvekomisjonis ei suutnud me kahjuks koordineerida oma tegevust ahvetiga, aga võib-olla me saame seda teha sügisel, kui toimuvad eelarve läbirääkimised. mulle tundub, et kõige olulisem asi see puhul on see Islandi eh, valmisolek leida eh, lahendused oma põhiprobleemidele. finantsküsimused olid väga keerulised, asi läheb referendumile, aga see näitab täiesti selgelt, et nad tahavad leida eh, rasketele küsimustele lahendusi, näiteks nagu see on kalandus, see tähendab, et nad ei lähe mitte eh, endale mingi eristaatuse nõudmise teed Eh, Euroopa oleks suureks väärtuseks, Island oleks suureks väärtuseks Euroopale, sellepärast et eh, tegemist on väga kiiresti areneva ühiskonnaga, nendel on väga olulisi teadmisi energia vallas, merevaldkonnas, kalanduse valdkonnas ja nii edasi, mis kõik on olulised teemad, see on oluline meie jaoks. aga me peame eh, aru saama ja seda nimetas ka härra Watson, et Island on täiesti unikaalne, see on väga kaasaegne, väga arenev arenenud ühiskond, mis eh, väga karmilt kaitseb oma keelt, oma kultuuri, oma elustiili ja me peame sellega leppima, me peame leidma selle jaoks väga paindlikud lahendused ja me peame veel viitama kahele viitkonnale, mida pole nimetatud. üks on regionaalareng ja teine on siis kohalik kultuur, sellepärast et mm, regioonid on väga erinevad sellest arenenud ühiskonnast, mida me kohtame eh, Reykjavikis ja eh, meil on vaja nende asjade kohta informatsiooni ja sellepärast ma lükkan tagasi muudatusettepaneku number seitseteist suur tänu teile. kui keegi sõna rohkem ei soovi, siis annaksime uuesti sõna raportöörile. Euh, ma sooviksin tänada kolleege nendepoolsete äh, kommentaaride eest, ma räägin väga lühidalt. Äh, see, mis puudutab lõiku kuus, millest main-, rääkis härra Watson, see lõik on positiivse iseloomuga. me Eh, avaldame heakskiidu islandlaste, eh, islandlaste jõupingutuste eh, eest õiguse saavutamisel. ja need õiguslikud küsimused ja kohtuga seotud küsimused on esile kerkinud ka komisjoni poolt meie täiesti toetame Islandi, islandlaste poolset äh, arvamus, islandlaste seisukohta õigemini. mis puudutab proua Haudala arvamust ja tema muud, esimest muudatusettepanekut, eh, nagu ma ütlesin seda oma esmases eh, sissejuhatuses, eh, siis see ei ole otseselt, see küsimus ei ole otseselt seotud äh, läbirääkimistega, samas et äh, muudatusettepaneku viimane osa, mille esitasid äh, Indrek Tarand ja Roa Tšetini, siis see puudutab agi communautaire'i. nii et selles osas ei ole meil midagi öelda me peame mõtlema selle peale, kas muuda-, võib-olla väikeste muudatustega oleks seda, võta-, võimalik aktsepteerida seda muudatusettepanekut. mis puudutab muudatusettepanekut äh, seitseteist, siis äh, minu meelest äh, ei ole aktsepteeritav need viited välja võtta sellest lõikest, nii et minu jaoks muudatus, ettepanek seitseteist ei ole absoluutselt aktsepteeritav. suur tänu teile teie tähelepanu eest! Merci, je, je vous inf-. tänu, ma siis äh, annan teile teada, et me hääletame seda raportit täna pärastlõunal pärast äh, mõttevahetust proua Ashtoniga euh,. Le point suivant de l'ordre du ja järgmine päevakorrapunkt. see on äh, maalkatuslik raport, mille autoriks on proua Munnis Eh, ja see puudutab Euroopa Liitu kui globaalset toimijat ning Euroopa Liidu rolli rahvusvahelistes organisatsioonides ning eh, seda pärast eh, Lissaboni leppe vastuvõtmist. nüüd selleks, et raportöör paremini saaks oma, paremini oma tööd teha, tellis komisjon ka välis väljaspoolse arvamuse ning nii teile, kui ma annan sõna proua Munnisele, ma annaksin sõna kahele eksperdile, kes on omapoolse arvamuse meile koostanud. Teie, nende arvamus on teile ka edastatud. härra Manuel Elaluka ja härra Vincent äh, Palacio. see, nad äh, tegutsevad Fundación de Alternativos Española ning ma paluksin, et nad jaoks meiega nüüd äh, oma uurimise tulemusi. Thank you, Mr President. suur tänu, härra president, aitäh. ahvetile, eh, et te mind siia kutsusite tööle. Eh, raport, eh, mis puudutab Euroopa Liidu rolli globaalse tegijana, on äärmiselt oluline. selles raportis me püüdsime paika panna mõned probleemid, mõned võimalused ja eh, välja pakkuda ka mõned tegevusvõimalused. tegemist ei ole nii-öelda lõpliku raportiga, see on eh, avatud arvamuste vahetusele, siin võib esitada küsimusi ja tõepoolest eh, me tahaksime kuulda teie kommentaare selle raporti eh, eesmärk oli vaadata, kuidas Lissaboni lepingu järgselt Euroopa Liit võiks eh, maksimeerida oma rolli eh, mitmepoolsetes rahvusvahelistes organisatsioonides ja sellepärast me kõigepealt pöörasime tähelepanu õiguslikule alusele, me uurisime õi-, uusi pädevusi. me püüdsime eh, nii-öelda eh, praegusel hetkel sarvist kinni haarata ja eh, eh, praegu me mõtlesime sellele, kuidas Euroopa Liit saaks oma dünaamika abil muutuda rahvusvaheliselt eh, tähele, tähelepandavamaks. me vaatasime rahvusvahelisi organisatsioone, eh, mitmesuguseid institutsioone, me vaatasime ka multilateraalseid organisatsioone nagu näiteks eh, NATO ja nii edasi, aga me ei taha öelda, et me jõudsime kõiki haarata. püüdsime ka mõelda sellele, milline on ühelt poolt reaalsuse ja teiselt poolt võimaluste vahele jääv lõhe ja siis vaatasime selles valguses, mida Euroopa Liit teha saaks. multilateraalsus üleüldiselt maailmas, eh, selle käsi väga hästi ei käi seda eh, protsessi tuleb vaadata eh, sellise omavaheliste suhete arenguna eh, ühelt poolt Euroopa institutsioonide vahel ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahel ja teiselt poolt ka siis sellise sisemise koordinatsiooni vahel, mis toimub Euroopa Liidu sees. me vaatame nii funktsioone ja funktsionalismi kui ka eesmärke me märkasime probleemi, tegelikult on tegemist paradoksiga, mis eh, meile silma torkab, nii et, et pärast Lissaboni lepingut eh, on näha vähem Euroopa Liitu kui rohkem Euroopa Liitu, sest et eh, osa liikmesriike on hakanud oma käel tegutsema ja tekkinud on niisugune veider vaakum. ja me arvame ka, et Euroopa Liit peab parandama oma staatust, et kõrgemal tasemel jõutakse rahvusvaheliste organisatsioonideni ja me arvame ka, et kõrge esindaja võiks, kes on ka komisjoni asepresident, võiks tagada välistegevuse järjepidevuse näiteks ütleme humanitaarkoostöö osas, kaubanduse vallas ja nii edasi. ja lõpuks meile tundub, et eh, selle välisteenistuse personali suurendamine ei peaks olema mitte niivõrd kvantitatiivne, kuivõrd kvalitatiivne, on vaja sellist eh, koostööd, selle koostöö kaudu tugevamaks muutumist. eriti on vaja tegutseda nende eh, organisatsioonide suunas, kus edasiareng on olnud väga aeglane. näiteks on meil vaja äh, äh, tegevusprotokolli, äh, näiteks nagu oli seda näha Liibüa puhul ja Euroopa Parlament võiks anda rohkem praktilisi nõuandeid välisteenistusele. ja nüüd majandusasjadest räägib edasi minu kolleeg, aga loomulikult eh, reform on meie prioriteet. Eh, ÜRO eh, Peaassamblee peab muutuma, see on meie jaoks äärmiselt tähtis. ja me peaksime ka tugevdama Äh, oma staatust vaadates just nimelt äh, läbi oma tööd nendes organisatsioonides. mis puudutab äh, nüüd Julgeolekunõukogud, siis me ei taha seda, et seal oleks Euroopa Liidul oma koht, sest meile tundub, et see on täiesti ebarealistlik, aga ja lõpuks me eh, peaksime mõtlema ka eh, kaitseküsimuste peale. Monsieur le Président, euh, tout d'abord, si vous me permettez, je voudrais suur tänu, kõigepealt ma sooviksin tänada Euroopa Parlamenti ja eriti teie eh, välisasjade komisjoni selle eest, et te kutsusite meie, jagama teiega oma mõtteid Euroopa Liidust kui Eh, tegutsemisest maailma tasandil, kõigepealt ma tahaksin rääkida mm, meie soovitustest nendest, nende organisatsioonidega, mis on meie meelest väga olulised, eh, puudutab Rahvusvahelist Valuutafondi ja Maailmapanka. Euro-, meie äh, ühest küljest räägitakse siis <clears throat> Euroopa Keskpanga äh, pädevustest, äh, kuid äh, makromajanduslik ja finantspoliitiline pädevus on jagatud pädevused ja need nõuavad siis üle-euroopalist koordineeritust, kuid Euroopa Liidul ei ole Rahvusvahelises Valuutafondis mingit positsiooni, isegi mitte vaatleja staatust ja Eurotsooni äh, kontrollifunktsiooni omav asutus samuti ei kuulu Rahvusvahelisse Valuutafondi, ähm, ammugi selle nõukokku mitte. ei Eurogrupp ega Euroopa Komisjon ei ole ei ametlikult ega mitteametlikult äh, IMF-is esindatud. ja see tähendab seda, et IMF-i tegevnõukogu äh, mis põhineb kõikide riikide, osalisriikide esindatusel riikide suuruse järgi, siis kõige suuremad riigid on seal, suuremaid riike on seal viis ning Saksamaa, Inglismaa ja Prantsusmaa on ainsad riigid, mis ei kuulu ehm, nõndanimetatud väikestesse ehm, ringkondadesse see süsteem on aegunud ja me leiame, et praegune olukord piirab Euroopa Liidu äh, võimekust äh, koordineerida liikmesriikide positsioone ja tegutseda ühiselt ning seetõttu me arvame, et äh, tegevnõukogu ülesehitust tuleb muuta selliselt, et see kajastaks paremini rahvusvahelist reaalsust ning muutunud Euroopa Liitu seetõttu me teeme ettepaneku, et Euroopa Liit peaks saama tegevnõukogu alaliseks vaatlejaks ning ähm, äh, seda kohta võiks siis täita kas Euroopa Keskpanga või Euroopa Komisjoni esindaja vastavalt äh, kõnealustele küsimustele. see tähendaks seda, et, äh, et EU, edaspidi oleks üks tegevjuhi koht euroriikidele ja üks eurotsooni välistele riikidele, milles tehti, milline ettepanek tehti ka juba aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa. võttes, võttes arvesse eh, seda, eh, milline on praegune IMF-i eh, kvoodisüsteem, siis tegelikult Euroopa Liidu liikmesriikide huvid ei kahjustuks, kui me valime selle uue süsteemi IMF-i äh, tegevnõukogu koosseisu vähendatakse nagunii vastavalt kahe tuhande kümnenda aasta kokkuleppele. Äh, koosseis väheneb aastaks kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab äh, IMF-i praegusi kõige tähtsamate mm, nii-öelda toolide omanikke, siis peaksid nad tegelikult äh, Äh, hea meelega tervitama seda uut äh, süsteemi. IMF-i kokkulepe näeb ette seda, et kvoodisüsteemi muudetakse nõrgemaks ning et kohti vähendatakse juba aastaks kaks tuhat kaksteist ning aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendatakse kohtade arvu veelgi. me arvame, et kahe tuhande kaheteistkümnes aasta, mis on esimene tähtaeg, annab meile ka hea võimaluse kuigi see on võib-olla väga ambitsioonikas plaan, Äh, Euroopa Liidule esitada omapoolne ettepanek, esitada oma Eurotsooni sisene, Eurotsooni väline vaatleja IMF-i tegevnõukokku ning äh, edaspidi siis liikuda selle juurde, et Euroopa Liit oleks esindatud ühe kohaga. Bretton Woodsi instituudi järglasena on IMF Äh, ikka põhinenud ennekõike liikmesriikide ja ringkondade äh, süsteemile, kuid see süsteem on aegunud. Euroopa Liidu liikmed peavad praegu töötama koos Euroopa Liidu väliste liikmetega, aga see äh, piirab Euroopa Liidu esindatust ja seetõttu peaks Euroopa Liit äh, olema esindatud ainult Euroopa Liiduna, kuigi see küsimus on, äh, selle küsimuse muudab keerulisemaks pädevuste jagunemine Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel kuid Maailmapangal ei ole mingit pädevust rahanduspoliitika alal meie teeme ettepaneku. et Euroopa äh, Liit äh, toetaks ühe, ühe tegevdirektori koha äh, loomist ja riikide ümbergrupeerimist ning et USA-l edaspidi ei oleks Maailmapanga tegevnõukogus vetoõigust. seda süsteemi võiks rakendada ka erinevad mitmepoolsed arengupangad, näiteks Aafrika Arengupank või Ameerika Arengupank. ja lõpetuseks veel üks, äh, veel paar sõna selle kohta, milline on Euroopa Liidu ja G kahekümne omavaheline suhe. neli Euroopa Liidu liikmesriiki kuulub G kahekümnesse Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia ning äh, lisaks sellele on seal üks äh, alaline vaatleja, see on Hispaania Euroopa Liit peaks kindlasti olema esindatud ka edaspidi nii riiklikul kui riigiülesel tasandil, võttes arvesse seda, et Euroopa Liit on samuti olnud G kahekümne tippkohtumisel kaks korda äh, esindatud. ma arvan, et Euroopa Liidu äh, kohalolekut võib parandada kahel äh, moel kõigepealt otsustada kas saata G20-le ministrite nõukogu eesistuja või komisjoni president ning samuti siis saavutada konsensus nende viie riigi vahel, keda ma loetlesin, ja ülejäänud Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. see aga tähendab, et Euroopa Liit peaks püüdma luua paremat linki, paremat seost ka G20 ja ÜRO vahel et tegeleda ka nende teemadega, millega praegu tegeleb ainult ÜRO ja siin teen kaks ettepanekut. kõigepealt teha G kahekümnest ad hoc kõrgetasemeline äh, komitee ning äh, siduda ta ECOSOC-iga, mis on äh, pidev viitepunkt majanduslikes küsimustes või esimees palub kõnelejal rääkida aeglasemalt, sest tõlgid peavad seda juttu ka tõlkima teiseks eh, siis vähem auahne plaan, jätkab kõneleja. G kakskümmend ja ÜRO küll jätta ka edaspidi eh, lahus olevateks, eh, võttes arvesse seda, et ÜRO-l on oma formaalne legitiimsus, kuid ikkagi tagada see, et G kakskümmend kiidab heaks ECOSOC-i ehm, ehm, seisukohad, ECOSOC on sealjuures konsultatiivne organ, aitäh! Merci, euh, je donne la parole. suur tänu ja nüüd ma annan sõna proua raportöörile. suur tänu teile, härra esimees. E, me oleme, teame kõik siin komisjonis, kui oluline on ühtse, ühiste probleemide ühine e, lahendamine maailma tasandil. on väga oluline, et on olemas selliseid rahvusvahelised organisatsioone, mis on e, eksisteerinud juba teisest maailmasõjast peale kuid äh, peab ütlema, et probleemide ulatus on läinud palju suuremaks ning see tähendab seda, et rahvusvahelised organisatsioonid ja liikmesriigid ähm, peavad äh, tegelema äh, keeruliste probleemide lahendamisega, sellepärast et rahvusriigid ei saa üksi probleemi lahendamistega hakkama ning on loodud erinevad grupid ähm, ja ühendused selleks, et selliseid probleeme lahendada ning ja me väga palju on erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides selliseid liikumisi ja eh, ühendusi. praegusel hetkel tundub, et meil ei ole eh, strateegilist plaani selleks, et rahvusvahelistes organisatsioonides tegutseda. Eh, ja väga raske on seda teha, kui on tegu nii suure struktuuriga, nagu näiteks Euroopa Liit, et me oma tegevust koordineeriks Lissaboni lepe eh, võttis oma eesmärgiks eh, teha Euroopa Liidust oluline tegutseja maailma tasandil ja eh, sellega seoses meie raport ja Euroopa Parlamendi seisukoht selle kohta, kuidas Euroopa Liit peaks tegutsema rahvusvahelisel tasandil ja rahvusvahelistes organisatsioonides on väga õigeaegne Euroopa Liit eh, on kahtlemata väga kaalukas tegutseja maailmas tasandil, seda nii kaubanduslikel, skp, eh, sõjalise jõu äh, tasandil, äh, samuti arenguabi äh, osutajana, samuti oleme oluline partner Ameerika Ühendriikidele, äh, samuti on meil palju erinevaid programme, koostööprogramme, me samuti meil on olemas Lissaboni lepe, mis annab uue dimensiooni Euroopa välistegevusele kuid praegusel hetkel peab ütlema seda, et Lissaboni lepe põrkub kokku eh, on Lissaboni lepe on väga keeruline, väga vastuoluline kohati, eh, väga kompleksne ning see eh, takistab meie ühist tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides ja meie välistegevust. Eh, ühest rahvusvaheline üldsus ja rahvusvahelistuse tegevus keerleb ümber riikide tegevuse, Euroopa Liit aga ei ole riit ning praegusel hetkel peab ütlema, et multilateralism on muutunud väga keerukaks ja me peame mõtlema selle peale, kuidas me tegutseme eh, rahvusvahelisel tasandil, kuidas me peaksime ennast esindama rahvusvahelisel tasandil. on väga palju erinevaid ehm, aspekte, mis eh, muudavad selle eh, raporti koostamise keeruliseks. Ehm, me peame väga erinevalt käsitlema erinevaid multilateraalseid organisatsioone. see raporti projekt vaatab üle Euroopa Liidu võimalused tegev, tegutseda rahvusvahelisel tasandil Lissaboni leppe vastuvõtmist. me võtsime äh, kasutusele äh, viis erinevat äh, peatüki ning me teeme erinevad soovitusi, mis on üsnagi spetsiifilised Eh, selle kohta, kuidas garanteerida efektiivne välisesindatus eh, ja kuidas saaks võimalikult koordineeritult tegutseda rahvusvahelisel tasandil. ning esimene lõik on seotud Euroopa Liidu rolli tugevdamisele eh, rahvusvahelistes organisatsioonides ning eriti spetsiifiliselt me tegutseme või räägime sellest, kuidas suurendada Euroopa Liidu äh, võimekast, äh, võimekust äh, mitmepoolsete suhete arendamisel ning kuidas see annab suurem panus globaalsete probleemide lahendamisel. me teeme omapoolseid soovitusi, kuidas reformida neid rahvusvahelisi organisatsioone ning kuidas tugevdada rahvusvaheliste organisatsioonide rolli Eh, teeme, meie lähenemine peab olema strateegiline ja eh, ühtne. me peame süstemaatiliselt pidevalt üle vaatama eh, praegused võimalused Euroopa Liidu esindada. selleks, et astuda samme edasi oma esindatuses rahvusvahelistes organisatsioonides, ja kuidas paremini äh, ratsionaalsemaks äh, muuta äh, kollektiivset diplomaatiat liikmesriikide vahel. millised on Euroopa Liidu konkreetsed ähm, kohustused ja eesmärgid, nagu siin on öelnud kolleegid, kes, kui nagu siin ütlesid kolleegid, kes organisatsioonist, rahvusvahelisest uuringute organisatsioonist eelnevalt me peame mõtlema, kuidas ennast paremini esindada näiteks rahvusvahelises toiduorganisatsioonis või kuidas paremini tegutseda kliimamuutuste konverentsil, kus Euroopa Liit ei suuda kuidagi ühel häälel rääkida. ja me räägime tihti seal teineteisele vastu. nüüd, mis puudutab jagatud kompetentsi, siis eh, me peaksime selles eh, osas oma eh, eesmärgid samuti paremini välja töötada, töötama. Eh, nüüd teiseks Euroopa Liidu roll ÜRO-s loomulikult me teeme ülekutse, üleskutse tugevdada institutsionaalset tasakaalu G kahekümne ja ÜRO vahel nagu sellest on ka juba räägitud, samuti leiame, et me peaksime Peaassambleel efektiivsemalt tegutseda äh, Eh, nagu üks kolleeg on seda öelnud eh, samuti, eh, peab ütlema seda, et praegusel hetkel kavatsetakse teha tööd resolutsiooni kallal, mis peaks ette nägema siis Euroopa Liidu efektiivsema tegutsema peaassamblees. nüüd Julgeolekunõukogu osas leiame, et see tule, Julgeolekunõukogu tuleks äh, Äh, reformida, sellest on väga paljudel, palju aastaid juba räägitud, me peame äh, nõudma, et Julgeolekunõukogu tuleks vastu äh, nõudmistele, mis on esitatud maailma tasandil. Euroopa Liit nõuab oma koht Julgeolekunõukogus või vähemalt peaks seda nõudma, me peaksime selles osas konsulteerima rohkem liikmesriike, mida nemad sellest arvavad. ning kolmas peatükk puudutab Eh, rahvusvahelisi finantsorganisatsioone ehk siis val, eh, rahvusvahelist valuutafondi, kus Euroopa Liidu esindatus eh, on väga ebaefektiivne ja see piirab meie võimalust Euroopa mõju suurendada, seda hoolimata sellest, et Euroopa Liidul on eksklusiivsed õigused oma rahanduspoliitikat esindada. see Eh, annaks meile paremale võimaluse eh, avaldada mõju Rahvusvahelise Valuutafondi juhatuse tegevusel ning eh, oluline on ka vaatleja roll juhatuses, see puudutab ka muidugi Maailmapanka. mis nüüd puudutab veel kolmandat peatükki, siis puud-, siis siin on oluline julgeoleku, erinevate julgeolekuorganisatsioonidega koostööd teha, see puudutab eriti NATO-t, OSCE-d, et eh, ja see vastab ka täiesti Lissaboni leppele, mis eh, toetab eh, ühtse kaitsepoliitika väljatöötamist. mis puudutab siis mis puudutab OSCE-d, siis Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja peaks olema vaatleja seisus OSCE-s. Eh, ning mis eh, puudutab eh, Euroopa Nõukogu, siis me teeme tööd selle kallal, et Euroopa Liit saaks, oleks paremini esindatud Euroopa Nõukogus ja et Euroopa Liit kirjutaks alla inimõiguste konvendile. tegu on väga olulise organisatsiooniga Euroopa Liidu jaoks ning veel üks oluline äh, organisatsioon OCDE, Euroopa äh, Liit peaks äh, olema mitte enam vaatleja, vaid täieõiguslik liige, sest äh, tegu on, äh, on väga olulise organisatsiooniga ning meie kompetents peaks äh, olema äh, laiendatud selles valdkonnas. ning kuu, kuues teema, mis on samuti oluline, see puudutab äh, äh, tippkohtumisi ehk siis G kaheksat ja G kahtekümmend. Euroopa äh, Liit peaks osalema neis protsessides, Euroopa Parlament peaks samuti olema kaasatud ja need Euroopa Liit peaks olema nähtavam näiteks G seitsme kohtumistel me palume, et liikmesriigid ja Euroopa Liit nõuaks suuremat esindatust äh, ministrite tasandil kohtumisel, näiteks G kahekümne kohtumisel. nii et äh, need on siis äh, suu-, laias laastus need küsimused, millega minu raport tegeleb, ma ootan teie poolt muudatusettepanekuid, esitan ka ise muudatusettepanekuid, et seda teksti parandada, väga palju aspekte vajavad parandusi meil on vaja palju, äh, palju äh, lõike ka konkreetsemaks muuta. ning äh, nagu te kuulsite, on, on koostatud ka väljaspoolt tulnud raport, mis sisaldab väga palju uusi huvitavaid ideid, mis aitab Euroopa Parlamendil ka selge seisukoht võtta selles keerulises küsimuses Ah, sooviksin äh, tänada äh, Peter Barti, äh, kes on mm, meie väliskaitsjate komisjoni sekretär, kes aitas mul seda süst-, raportit süstemaatilisemaks muuta ning tahaksin tänada kõiki neid, kes on aidanud ka poliitiliselt mul seda raportit kokku panna. eriti puudutab see ÜRO Peaassambleed. see näitab, et Eh, on võimalik saavutada rahvusvahelist koostööd, kui mitte riikide valitsuste tasandil, siis vähemalt Euroopa Liidus. ning eh, Euroopa Komisjoni esindajad ning meie välisteenistuse esindajad eh, on osutanud omapoolseid kasulikke panuseid selgitamaks milline on Euroopa Liidu käitumismudel eh, või tegutsemisjuhend praegu rahvusvahelistes organisatsioonides. ning eh, ma loodan, et me saame esitada üheskoos eh, huvitava raporti, mille, mille osas, mille koostamise osas peame kiiremini tegema, kui me oleks algselt tahtnud ja Eh, selle kiirustamise tõttu ei ole see raport nii põhjalik, kui ma oleks seda soovinud, sest eh, sest eh, raporti tõlkimine võtab kaua aega, see tähendab seda, et muudatusettepanek tuleb, tuleb ka üsnagi kiiresti esindada. me peame üritama võimalikult konsensusliku raporti esitada, sest see oleks väga tähtis, et me oleks kõik ühe nõus sellega, mis me öelda tahame. me soovime äh, arutada seda asja ka täiskogul proua Ashtoniga. meie tegutsemine rahvusvahelises organisatsioonides on üks oluline osa meie välisteenistusest ja välistegevusest. loodetavasti äh, on meil äh, võimalik teha kõik selleks, et see raport oleks oluline osa arutelust meie välisteenistuse välistegevuse osas ja see Eh, aitab meil ka üles ehitada eh, eh, rahvusvahelisel tasandil Euroopa Liidu esindatust, aitäh! suur tänu, proua Munis! ja ma annan nüüd paljudele sõnavõtjatele sõna, kes on oma sõnasoovist märku andnud. ärge rääkige palun kauem kui kaks minutit, sest meil on täna väga tihe programm ja nüüd saab sõna proua Haudala. Uh, uh, aitäh! ma proovin siis teha kiiremini kui kahe minutiga. igatahes aitäh proua Munisele, kes on äh, koostanud suurepärase raporti eelnõu ja aitäh ka nende ettepanekute eest äh, paluda kõrgele esindajale esitada valge raamat Euroopa Liidu mitmepoolse koostöö kohta. Äh, see ettepanek ja see palve on ka täiesti õigeaegsed, sest Lissaboni leping on ammu jõustunud ning Euroopa välisteenitu-, välistalitus on kindlaks määranud Euroopa Liidu prioriteedid millest üks on tugevdada äh, ja toetada multilateraalsust või mitmepoolset koostööd, äh, alates siis äh, see on esimene tähtsam samm pärast julgeolekustrateegia määratlemist aastal kaks tuhat kolm. ma arvan, et meil on legitiimsus ähm, selleks, et kaasa rääkida globaalses haldussüsteemis ja Euroopa Liit peab mõtlema, kuidas seda protsessi toetada ma arvan, et äh, see on tegelikult seotud äh, Lambsdorfi raportiga ÜRO äh, kohta, millest me kuuleme täna hiljem ja mida me kindlasti ka kommenteerime. ma usun, et me peame leidma võimalusi selleks, et parlament saaks rohkem osaleda ja paremini jälgida ÜRO tegevust ja võib-olla siis ka tugevdada selle peaassambleed. mis puudutab mitmepoolsemaks muutmise legitiimsust, siis eh, tegelikult oleme me kuulnud eh, mitmeid suurepäraseid ettepanekuid, kuidas eh, ÜRO ECOSOC võiks muutuda kanaliks uute koosseisude vahel, G kaheksa, G kahekümne vahel. me ei soovi ju midagi nõrgendada. kuidas on uute majanduste suurem roll meiega seotud, kas me oleme nõus sellega, et nad räägivad äh, globaalsel areenil ning ka mitmepoolsetes organisatsioonides rohkem kaasa. kas me soovime neile seada mingeid tingimusi, kas me üldse saame mingeid tingimusi nõuda? kas Euroopa Liit on selleks piisavalt tugev? ja lisaks tahaks äh, mainida ka erinevate huvigruppide tasakaalu, see on oluline, äh, tähtis on mõelda sellele, kuidas tasakaalustada kaubandushuvisid, keskkonnakaitset, inimõiguste kaitset ja muud ning Euroopa Liit on siinkohal ju äh, välja äh, toonud äh, suurepäraseid soovitusi ja kirjutanud ka eraldi raporti. me peaksime toetama ka kaubandusmehhanisme, mis on innovaatilisemad. meenutagem näiteks, et ähm, Euroopa Parlamendiga Google on rääkinud Euroopa Parlamendile, et Hiina eh, tõenäoliselt eh, rikub interneti kasutamise vabadust ja ettenähtud reegleid. ning eh, lõpetuseks koordineeritus ja koostöö teiste organisatsioonidega. ma arvan, et Euroopa Liit peaks olema palju palju soodsamalt meenust me,, meelestatud ka näiteks Euroopa Nõukogu äh, Ähm, suhtes, eriti võttes arvesse seda, et me ühineme inimõiguste alase ähm, lepinguga, aga kahjuks on mul kaks minutit lõppenud, aitäh! suur tänu, proua Haudala ja härra Lambsdorff, kes äh, on töögrupi Euroopa Liidu ÜRO äh, liige. Äh, tere, mina olen suur tänu, aitäh, et te mulle sõna andsite. ma, mulle tundub, et tegemist on väga huvitava ja olulise raportiga. see raport põhineb uurimusel, mida me, eh, millest me kuulsime, väga kiiresti saime ka sellele silma peale visata. Eh, minu arvates töö on olnud suurepärane eh, sest et siin kõik põhineb faktidel. tegemist on sellise diferentseeritud lähenemisega ja ei ole niimoodi, et ükski hinnas sobib kõikidele ja sellepärast eh, on töö tulemus väga hea. mõnikord Euroopa Liit ei suuda eh, piisavalt kiiresti reageerida eh, ja öeldakse, et näiteks me oleme üleesindatud, aga me ei tööta vastavalt oma võimetele ja see on täiesti õige. sageli on paljud inimesed hõlmatud, aga nad lihtsalt ei seisa koordineeritult õlg õla kõrvalt ja ma tahaksin näha tegelikult selles raportis paart asja, võib-olla asi puudutab detaile, mitte seda üldist suundumust. sisuliselt on asi väga hea. võib-olla me saaksime teha selle raporti poliitilisemaks. E, nii nagu ütles proua Haudala, me peame hakkama kiiresti tegutsema, sellepärast et meil on e, olemas Lissaboni leping, me oleme silmitsi mitmesuguste kriisidega aga tegelikult me peame saatma ka poliitilise sõnumi. me peame tegema nii-öelda eh, kvanthüppe edasi eh, kui me töötame välja mitmesuguseid eh, soovitusi ja need on niisugused sõnumid, mida me peame saatma arutelude käigus. Eh, ma arvan, et me peame eh, vaatama eh, nüüd ka põhjenduspunkte. siin A käsitleb süsteemseid mm, puudujääke, aga just nimelt põhjenduspunkt B on suurepärane tekst, siin annakse väga hea tasakaal si-, kui räägitakse nüüd Maailmapangast, siis peab ütlema, et tegelikult Maailmapank on juba selle reformi ära teinud. ja võib-olla tasuks kasutada ka siin mingeid näiteid, näiteks Atlanta, NATO, Aafrika Ühendus, Aafrika Liit, need on niisugused positiivsed näited nii et, et me toetame e, kogu südamest selle raporti e, põhijoont. suur tänu. ja nüüd härra Kukan. suur tänu, ma teen väga lühidalt, mulle tundub, et selle arvamuse teema on selline, et siin ei ole mitte mingisuguseid e, vastuolusid, me kõik tahame ju to-, suurendada Euroopa Liidu rolli ja eriti vaadates, kuivõrd dramaatilised sündmused toimuvad praegu rahvusvahelises plaanis ning see on ainult loogiline, et Euroopa Liit tahab olla eh, võrdne partner eh, teistele globaalsetele tegijatele. Eh, vaatame, milline jõud on Indias, Brasiilias, Hiinas, siis me peame tegutsema paremini, tõhusamalt ning tõhustama ka oma rolli rahvusvahelistes organisatsioonides. minu arvates see raport, mis meie ees on, on väga hea alus eh, selleks ähm, aruteluks ja ma tänan ka seda tööd, tahan tänada ka selle töö eest, mis on tehtud äh, meie kahte külalist, nad on, tegemist ei ole mitte sellise akadeemilise analüüsiga, vaid äh, nad on tulnud välja ka konkreetsete ettepanekutega, see on väga hea. meil, mulle tundub, et kõik need dokumendid ei peaks olema akadeemilised, nad peavad teenima pragmaatilisi huve, mis äh, aitavad meie äh, strateegiat konk-, konkreetseks teha, siin peaksid olema konkreetsed sammud, mida teha. sellepärast, et niisugusi äh, resolutsioone on meil juba hunnikute viisi, aga vaja on konkreetselt tegutseda et tõepoolest paraneks eh, olukord ja eh, praegu on eh, arvamus väga hea. härra Proodi, palun. aitäh, härra esimees. ma soovin tänada raportööri esitatud raporti eest. ja kõigepealt üks üldisem kommentaar ma arvan, et Lissaboni leping kannatab igal juhul, sest äh, siin, äh, siinsel tööl on meil valitsuste vaheline äh, rõhk ja tegelikult ähm, tunnevad väga paljud liikmesriigid, et nad on kaotanud osa oma suveräänsusest ja osa ja selle saaksid nad tagasi ainult siis, kui nad Euroopa Liidu siseselt sõlmiksid või moodustaksid mingeid rühmitusi enam ei saa öelda, et me ei taha Euroopa Liidule loovutada osa oma suveräänsusest, sest me oleme seda juba teinud. suur osa võimust ja volitustest on juba ära antud ja kui me soovime seda globaliseerimiselt tagasi võtta, siis saame seda teha ainult nii, et me loome uue jagatud suveräänsuse, mis kuulub riikide rühmale Euroopa Liidus. globaliseerumine on muidugi väga raske, raske protsess, raske väljakutse ja meil on vaja paremaid meetodeid, paremaid vahendeid ja me peame tegutsema ühiselt, kui me tahame, et eh, meie töö oleks eh, sama tõhus eh, kui teiste, kui teiste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide oma. ja ma tahaksin öelda veel ühte nimelt äh, rahvusvaheliste organisatsioonide demokratiseerimine on oluline ja me peaksime selle eesmärgi suunas äh, püüdlema nii palju kui võimalik. ma ei räägi mitte ainult rahvusvahelistest äh, foorumitest ja mitte ainult sellest, et nad peaksid olema demokraatlikumad, vaid nad peaksid ka olema ratsionaalsemad. kõik Bretton Woodsi instituudi, institutsioonid, Maailmapank, Rahvusvaheline Valuutafond on minu meelest ähm, sellised organisatsioonid, kes peaksid äh, mahutama samadesse piiridesse, kuhu mahutab, äh, kuhu mahutab ennast äh, näiteks ÜRO ning ka Maailma Kaubandusorganisatsioon, peab alluma samasugustele, samasugusele loogikale, samasugustele struktu-, struktuuridele. me peame premeerima neid, kes käituvad hästi ja karistama neid, kes käituvad halvasti ja peame paremini mõistma rahvusvahelist äh, mitmepoolset ähm, äh, süsteemi. Euroopa Liit äh, peab seda teed käima. Euroopa Liidul on vaja tugevaid ähm, vahendeid, mida saaksid kasutada kõik liikmesriigid, nii et Euroopa Liit oleks tõesti tugevalt esindatud me võime rahvusvaheliste organisatsioonide demokratiseerumist nõuda, kuid paralleelselt tuleb nõuda ka ratsionaliseerimist. nii et nad oleksid tõesti sellised partnerid, kes toovad kaasa positiivseid muudatusi maailmas, aitäh. proua Komes. suur aitäh, ma tahaksin tänada Maria Munist suurepärase raporti eest tegemist on äh, väga põhjaliku tööga, kus põhjalikult äh, räägitakse sellest, äh, millised on probleemid ja millised on ähm, lahendused. ning siin on välja toodud selliseid lahendusi, mis on nii-öelda kõigile sobivad. kuid ma arvan siiski, et me peaksime olema lahenduste pakkumisel vapramad ja ise nendesse lahendustesse rohkem uskuma. ma tean kogemusest, et Julgeolekunõukogu reform on tähtis, see on tegelikult keskse tähtsusega küsimus ja Euroopa Liidul on tänu Lissaboni lepingule võimalus ja tegelikult ka kohustus selles töös osaleda. meil on võimalus midagi muuta, kui me ainult viitsime kui me tõesti pingutame, kui me nõuame Julgeolekunõukogu reformimist, siis on võimalik see reform ka läbi viia, aga selleks tuleb meil omavahel kokku leppida, eh, mida me tahame ja kuidas me soovime olla Julgeolekunõukogus esindatud. Eh, tegemist ei ole ju ainult küsimusega selle üle, et Euroopa Liit tahab Julgeolekunõukogus endale kohta küsimus on äh, minimaalses äh, või vähimas ühises nimetajas. kui meie Euroopa Parlamendis ei esita mingisugust visiooni sellest, kuidas ÜRO Julgeolekunõukogu peaks töötama, siis meie valitsused ei hakka seda ammugi tegema ma arvan seetõttu, et Euroopa Parlamendil on praegu võimalus äh, käituda vapralt, rääkida esindatusest, ja sellest, millised on vastutused, milline on vastutus, sest minu meelest on murettekitavad Saksamaa, Brasiilia, India, kes suudavad kolmekesi äh, Äh, tahavad kolmekesi olla Julgeolekunõukogu alalised liikmed, jäid äh, samas erapooletuks äh, selles küsimuses, kas kaitsta Liibüat sõjaliselt või mitte. ise tahavad olla alalised liikmed, aga tähtsates küsimustes jäävad erapooletuks. ma muidugi ei arva, ma muidugi ei ütle, et nad oleksid pidanud olema poolt või vastu kindlasti, kuid erapooletuks jäämine tähendab, et arvamust ei olegi. ja mis puudutab veto panemist siis eh, ka Julgeolekunõukogu vetoõiguse üle on eh, palju räägitud. Eh, tegemist on muidugi väga spetsiifiliste küsimustega, ma ei hakka neid siin pikalt lahkama, aga ma arvan, et Euroopa Parlament peab olema julgem ja ma teen omalt poolt vastavad ettepanekud, aitäh! suur tänu ja härra Kaaler, palun! Äh, suur tänu teile! mina Äh, omalt poolt sooviksin tänada proua äh, Munnissit tema raporti eest ja ma sooviksin keskenduda kahele ähm, lõigule, äh, punktidele üksteist ja kaksteist. ma loomulikult toetan punkti üksteist, mis puudutab ÜRO Peaassambleed. meie jaoks oleks esindaja omamine seal väga vajalik. see aitaks palju paremini Euroopa Liidu häält kuuldavaks tegema, teha, see on palju efektiivsem, kui et igal riigi, liikmesriigil on seal oma esindaja. detsembris me tegime vea nimelt äh, parlamentide vahelisel kohtumisel oli niimoodi, et äh, minister Skojana äh, vabandust, äh, meile, meie äh, äh, meie esindaja volitused lõppesid ja me olime väga keerulises olukorras ning meiepoolne petitsioon sellega seoses kukkus sellega seoses läbi. nüüd mis puudutab punkti kaksteist, siis julgeolekunõukogu osas ma pean ütlema, et see on väga ambitsioonikas punkt ning ei äh, ole äh, ju palju tahta, et me oleksime julgeoleku nõukogus äh, esindatud ja et seal toimuks töö pisut paremini. meil on Lissaboni lepe, meil on välistegevus, me peaksime suutma leida, välja töötada sellise printsiibi, mis saaks, mis viiks meid selleni, et need Euroopa Liidu liikmesriigid, kes juba Julgeolekunõukogus on esindatud, et nad ähm, esindaks kõige ühtsena Euroopa Liidu seisukohti. et äh, meie liikmesriigid oleks kõik niimoodi võrdselt esindatud Julgeolekunõukogus. see ei puuduta nüüd ainult äh, Saksamaa seisukohta Liibüa äh, suhtes ja nüüd härra Salafranca, palun. suur tänu, proua Munnis, äh, selle eest, et te selle raporti koostasite ning eesmärgiks on Euroopa Liidu rolli tõhustamine rahvusvahelistes organisatsioonidel. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Kukan, e-, et on tõepoolest, see on tõepoolest hea alus selleks, et Euroopa Liidu rolli tugevdada. ma sooviksin paar märkust teha selle kohta, mida öeldud rahvusvaheliste julgeolekuorganisatsioonide kohta, üks puudutab siis NATO-t, mille osas on öeldud, mille osas on räägitud ka parlamentaarsest assambleest. me oleme rääkinud ka OSCE-st äh, Ehm, ja me selles osas me oleme ju teinud äh, väga palju koostööd näiteks valimiste jälgimistega. meil on äh, sellega seoses väga palju äh, koostööd, kogemusi ning ma arvan, et selline koostöö peaks olema peegeldatud ka meie tegevuses NATO juures. nüüd aga tahaksin rääkida ÜRO-st meil on olnud, meil on olnud negatiivseid kogemusi näiteks Euroopa Liidu ühiskandidaadi valimiseks Peaassambleesse Eh, samuti ei eh, ole me suutnud eh, Lissaboni leppe nõudmiste kohaselt ennast esindatuks teha ja nagu ütles härra Kaaler, mis puudutab nüüd Julgeolekunõukogu, siis minu meelest on äärmiselt kahetsusväärne, et Euroopa Liidu liikmesriigid ei ähm, hääleta ühtemoodi Julgeolekunõukogus. meil minu meelest vähe, väikegi koordineerimine oma tegutsemises oleks vägagi soovitav Euroopa äh, Eh, liit eh, peaks eh, olema paremini esindatud. ja nüüd, mis puudutab seda, mida ütles härra Lams-, Lambsdorff põhjenduspunkti A kohta, siis minu meelest see on pisut negatiivse iseloomuga nüüd, mis puudutab äh, veel ÜRO-d, siis eh, selles osas ma arvan, et oleks väga oluline rõhutada, et eh, me peaksime kõik tegema selleks, et ka aastatuhande eesmärgid saavutaksid ning me peaksime üle vaatama ka Euroopa Liidu rahalise panuse sellesse organisa-, sellesse organisatsiooni. ja lõpetuseks ma sooviksin öelda, et see raport on hea alus meie tulevaseks tegevuseks eh, Pro Munis äh, Eh, ütles, et me peaksime ka ise ennast eh, võima-, enda tegevust võimalikult efektiivselt eh, koordineerima. ma ole, otsisin selle raporti hispaaniakeelset tõlget, kuid oli, see oli ainult äh, inglise keeles äh, saadaval, ma loodan, et proua Mõnistab kõik selleks, et äh, selle raporti tõlge jõuaks võimalikult kiiresti ka ähm, erinevatesse, kõikidesse teistesse keeltesse peale inglise keelde. suur tänu, tõlge on saadaval kõikides keeltes juba üsna varsti, ka koos muudatusettepanekutega. ja järgmisena saab sõna Ähm, Euroopa välisteenistuse esindaja rahvusvahelistes organisatsioonides well,. Äh, võib-olla mõned kommentaarid, mis on üldisema iseloomuga. ma arvan, et kõigepealt tuleb äh, autorit õnnitleda, sest et nad on teinud väga äh, hea töö ära, teema on ju väga keeruline. ja jälgitud on siin täiesti Lissaboni lepingu vaimu Eh, eh, olukord on keeruline, eh, näiteks kõige keerulisem asi on selles, kuidas esindada kõiki liikmesriike peaassamblee, kui tegemist on tegelikult vaatleja staatusega. nüüd üks väikesugune tehniline küsimus, see on suhteliselt väikese tähtsusega. tegelikult see raport paneb paika sellise suure pildi ja siin eh, püüakse käsitleda eh, neid järjest keerulisemaks muutuvaid teemasid ja neid teemasid, mida on vaja rahvusvahelises plaanis lahendada, eh, tuleb järjest rohkem, nii et siin käsitletakse ka sellist ehm, jõudude vahekorra muutumist. ja loomulikult on vaja toetada Euroopa Liidu ehm, tähtsuse kasvu. aga kuidas seda praktiliselt saavutada, siis eh, tõepoolest me peame kõigepealt vaatama, millised väljakutsed on eh, meie ees. me peame alustama sellest, et Euroopa Liit on eh, vaatleja staatuses rahvusvahelistel foorumitel ning just nimelt sellest otsast peab alustama meie rolli suurenemise, meie rolli suurendamist ja seda on öelnud ka väga paljud kõnelejad juba täna hommikul me peame marginaalsest eh, positsioonist välja tulema konkreetsemalt eh, rääkides on peasekretäri eh, initsiatiiv, mis võimaldab meie aktiivset kaasalöömist juunikuus. mis puudutab Julgeolekunõukogud, siis ma tahaksin rõhutada seda, et kõige suurema väljavaatega. Ehm, praegusel hetkel tegevusvaldkond on just nimelt töömeetoditega tegelemine. suur tänu komisjoni nimel, härra Kontess, kaheksa minutiks. suur tänu. E, mina e, esindan e, majandusasjade peadirektoraati ja nüüd eh, meie osalemine eh, ÜRO majandusaruteludes on muutunud järjest olulisemaks, sellepärast et Euroopa Liit on kõige suurem, eh, kõige suurema majandusega piirkond terves maailmas ja me peame muutuma aktiivsemaks rahvusvahelistes organisatsioonides. me peame rääkima ühel häälel ning sellepärast oleme me väga tänulikud selle raporti eest, mis praegu on ette valmistatud. praegusel hetkel ei ole olukord rahulolu pakkuv. oluline on ka see töö, mida tegid ära eksperdid ning eh, Euroopa Parlamendi toetus on väär, äärmiselt oluline Euroopa Komisjonile. Eh, eh, artik-, aluslepingutes on eh, sada, eh, artikkel sada kolmkümmend kaheksa, mis, eh, sada kolmkümmend kaheksa, mis võimaldab toetust finantsinstitutsioonidele, kuidas seal leia esindust ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ka parlamendi resolutsioonile kahekümnendast oktoobrist kaks tuhat kümme mis ehm, võimaldab võtta vastu eh, eh, seadusandlike akte artikkel saja kolmekümne kaheksa osas, mis puudutab esindatust euro eh, piirkonnas ning tegelikult neid resolutsioone võiks ära nimetada ka selles raportis, samamoodi viidata ka õigusloomelisele algatusele. Euh- suur tänu ja annan sõna veel ekspertidele, kui nad seda soovivad. kes on selle ekspertarvamuse koostanud okay.? ei soovi sõna, väga hea. Paaro proua Munnis, teil on sõna. suur tänu teile, esimees, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes omapoolsed arvamused esitasid. Nad olid tõesti konstruktiivsed. ma arvan, et kõik, kes esindasid siin oma erinevaid poliitilisi arvamusi, Äh, peab ütlema, et äh, siin on, äh, et tegu on väga huvitavate ettepanekutega ja ma hea meelega võtaks nad kõik arvesse, aga kahjuks mul on, ähm, ähm, kahjuks on mul raske kõike seda lisada, sest ruumi tõesti mul väga palju ei ole. kõik see on väga huvitav, see, mis puudutab erinevaid institutsioone, samuti märkused selle kohta, mida Euroopa Liit juba praegu õigesti teeb. aga tõesti mul ei ole väga palju äh, võimalusi äh, lisainformatsiooni lisada. ma olen nõus sellega, et põhjenduspunkt A on võib-olla tõesti liialt järsk äh, ning arvamus globaliseerimise kohta tuleks võib-olla, mm, tuleks võib-olla pisut täpsustada ning äh, Äh, raport koostati alguses inglise keeles, sest äh, kuna äh, ajakava on väga karm ja kuna me peame arutama ka Albertini raportit välispoliitika kohta, nii et eh, kui me oleks hakanud seda eh, veel ootama, et kõik, eh, et rahva, raportid oleks tõlgitud, raport oleks tõlgitud kõikidesse keeltesse, hispaania keelde, siis oleks, oleks esmaesitlus, selle raporti esmaesitlus kõvasti edasi lükkunud, me ei oleks saanud sellest rääkida ka proua Ashtoniga, nii et mina eelistasin kõigepealt selle koostada inglise keeles ja siis saata edasi äh, Äh, raporti tõlked ja samuti ähm, ka ähm, muudatusettepanekute tõlked. Äh, nii et see oli praegu lihtsalt esmane tekst ja äh, raporti ähm, alustamise, raporti alustamisega läks samuti kauem aega, kui ma oleks tahtnud, õnneks me hiljem suutsime enam-vähem oma hilinemise tagasi teha Eh, igatahes tänan kõiki kommentaaride eest, eh, arvan, et me eh, saame siin komisjonis üsnagi kenasti kokkuleppele jõuda selleks, et võimalikult täpse ja hea raporti lõpuks esitaksime, mis kajastaks parlamendi huvisid ja prioriteete meie välisteenistuse osas, eriti selles, mis puudutab Lissaboni lepet ja lisab ja meie tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides, aitäh! suur tänu. härra Salafranca, te soovisite veel sõna? jah, aitäh, ma sooviksin rääkida veel eh, tõlke küsimusest. meie ei olnud eh, selle vastu, et, eh, et seda raportit arutatakse täna, hoolimata sellest, et tõlkeid ei ole, kuid selge Äh, on see, et see raport tõlgitakse ära, me ei olnud selle vastu, kuid ma äh, äh, oleksime äh,, oleme rääkinud väga palju tõlkeküsimustest ja ja äh, normidest tuleb kinni pidada, reeglitest tuleb kinni pidada, nii et äh, äh minu meelest ei ole see küsimus seotud ainult raportööri tahtega, me ei soovinud, äh, me ei soovinud meie tegutsemist takistada siin äh, me olime nõus sellega, et tekst on olemas äh, ainult inglise keeles, kuid ma tahaksin öelda siiski, et aja, äh, tähtajad kehtivad kõigi jaoks. nii et tegelikult, ähm, tegelikult peaks olema äh, raport praeguseks hetkeks juba tõlgitud. me peaksime üritama siiski kõik reeglitest ühtemoodi kinni pidada, härra esimees. suur tänu, härra Salafranca mulle öeldi, et kõikides keeltes äh, on raport saadavas, äh, saadav enne seda, kui ähm, äh, langeb tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks, mis on kolmekümne esimene märts kell kaksteist päeval ning teine arutelu toimub üheksateistkümnendal aprillil, hääletus toimub kahekümnendal aprillil ning ning mais on võimalik enda nimi kirja panna aruteluks täiskogul. nüüd me lähme järgmise päevakorrapunkti juurde ja võtame siin vastu äh, proua Balzani, kes äh, on Euroopa kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvet käsitlevate prioriteetide äh, raportöör ning äh, peame arutama siis seda, milliseid küsimusi peaks eriti äh, arvesse võtma, kui komisjon oma eelarveprojekti esitab ning äh, äh, kui nõukogu ja parlament omapoolse arvamuse esitavad. eelarvekomisjon võtab arvesse välisasjade komisjoni poolsed arvamused äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve osas ning ma olen veendunud selles, et Romunis, eh, kes on vastutav eh, siis väliskomisjoni arvamuse eest, eh, samuti ka variraportöör, esitavad sobivad soovitused seda praegusel ajahetkel, kus meie välisteenistus vajab lisafinantseeringut ning ma annaksin nüüd sõna proua Belzanile Grazie, president. E grazie. suur aitäh. aitäh ka kolleegidele selle äh, koosoleku korraldamise eest. me nägime eelmisel aastal, äh, kuidas Lissaboni leping jõustus ja ennekõike tõi see meile kaasa lihtsustatud eelarvemenetluse lugemiste arvu äh, ähm, vähenemise ning samuti lihtsama lepitusmenetluse, kuid ikkagi on äh, sellest tulenenud ka mitmeid probleeme, mis siiamaani on lahenduseta. ning äh, eelarvemenetlus on ikkagi keeruline ja selles on mitmeid väga delikaatseid aspekte. sellel aastal peab eelarvekomisjon kohtuma võimalikult kiiresti teiste erialakomisjonidega läbirääkimisteks ja kui me hakkame vaatama eelarveprojekti esimest korda, siis eh, ei vaata seda mitte eelarvekomisjon üksinda ja eelarvekomisjon ei võta vastu mingit kitsast eelarvekomisjoni seisukohta, vaid eh, see seisukoht kujuneb eh, kohe mitmekülgsemaks teiste komisjonide panuse arvelt. ja sel aastal olen ma ettepaneku teinud oma prioriteetide nimekirja kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks laiendada selliselt, et see sobiks Euroopa kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. tegemist on äh, tähtsa strateegiaga, sest see on äh, keskpika perspektiivi äh, strateegia, kus arvestatakse keskpika perspektiivi finantsinvesteeringuid, finantseerimiste investeeringuid ning see tähendab seda, et ka eelarvestamise protseduur on, et ka seda on võimalik teha keskpikas perspektiivis kuid kui me räägime prioriteetidest, peab olema tegemist Euroopa prioriteetidega, millega liikmesriigid on nõus. Euroopa Liit püüab praegu välja äh, töötada meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia äh, täpseid komponente ja nendes äh, raamides peavad tegutsema ka komisjonid, mis tegelevad eelarve koostamisega Nad peavad arvestama sellega, millised on kulutused nende pädevustele ja kuidas neid on võimalik eelarvesse mahutada ja kuidas need pädevused omakorda sobivad Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga. ja see, sel aastal on komisjon alustanud ka eh, mitmeid eh, mitmeaastaseid eh, tööprogramme millest äh, mõned äh, toovad kindlasti kaasa paremaid tulemusi kui lihtsalt üksikud projektid, ma mõtlen näiteks Euroopa naaberluspoliitikale, kus eelarvet on suurendatud kümne protsendi võrra ja paljud nendest äh, mitmeaastatest projektidest on muidugi ka kogenud pigem kokkukuivamist, mõned neist on, mõne eelarvet on kahandatud isegi kakskümmend protsenti. ning äh, mõned eelarved on sellised, kus on veel natuke mänguruumi. Teie oma komisjonis võite meile anda teatud juhiseid, et me saaksime ka edaspidi töötada paindlikult ja lisaks sellele peaks teie komisjon selle aasta eelarve väljakujundamisel ka nõu andma. ning prioriteedid on ilmselt samad mis äh, meil olid siis, kui me võtsime vastu erinevaid äh, pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi. Nende uute ettepanekute esitamise tähtaeg on kolmas juuni, ehk kui on uusi ettevalmistavaid tegevusi ja pilootprojekte, siis kolmandaks juuniks tuleb nende nimekiri meil esitada komisjonile ja äh, see nimekiri peab muidugi olema läbipaistev ja sidus ja äh, olema kooskõlas üldiste eesmärkidega. meie teeme siis äh, omapoolsed ettepanekud, aga alles siis, kui komisjon on meile andnud mingisugused lõplikud arvud ja siis saab Euroopa Parlament välja kujundada oma lõpliku seisukoha esialgse eelarveprojekti kohta ma palun teil seetõttu oma debattides alati arvestada eelarvega. ma palun seda kõigilt erialakomisjonidelt, ehk siis eelarvega tuleb arvestada võimalikult vara kõikides protsessides, nii et oleks tagatud, et Euroopa Parlament tervikuna tunneb eelarve vastu huvi. sellisel juhul on meie lõplik seisukoht ka tugevam ja nagu me teame, komisjon avaldab omapoolse plaani kahekümnendal aprillil siis esitame me oma pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused, kuid Euroopa Parlament peab nendes olema ühel meelel. ja kõik need ähm, ettepanekud peavad olema arusaadavad äh, ka neile, kes äh, meie tööd vaatlevad väljaspoolt. ja seetõttu ma jään ootama koostööd kõigilt komisjonidelt, kes on seotud eelarve, äh, eelarve koostamisega Promonis ma räägin väga kiiresti, sest ähm, eelarveraport on alles üsnagi embrüonaalses seisundis. meie nagu ka raportöör Balzani leiame, et äh, lähenemine eelarvele, see peab äh, võtma arvesse meie suurimaid muresid, ehk siis äh, tööhõivet ja konkurentsivõimet kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkide raames. kuid äh, samas ei tohi me kõrvale jätta seda fakti, et Euroopa välispoliitika, välistegevus praegusel hetkel on tohutult alarahastatud. me peame olema äh, esindatult oma äh, kaalule vääriliselt rahvusvahelistes organisatsioonides. Äh, vastasel korral meie ei saa oma äh, huvisid ega oma väärtusi kaitsta väljaspool Euroopa Liidu piire ning nii see igatahes läheb, kui Euroopa välistegevust nii ähm, vähe finantseeritakse. meie e, e, peame arvesse võtma Euroopa Liidu kaalu rahvusvahelise tegutsejana. Eh, oleks eh, väga, eh, teadmata konkreetseid arve, on raske konkreetseid arve esitada, kuid ma arvan, et proua Balsani peaks siiski mõningaid asju arvesse võtma, mida tuleks lisa, mis tuleks lisada meie raportisse nimelt Euroopa Komisjon peab leidma lahenduse Ähm, koostööinstrumendi äh, õiguslikule alusele, see puudutab koostööinstrumenti tööstusriikidega. Äh, praegusel hetkel ei ole ette nähtud piisavat finantseeringut selliste strateegiliste piirkondadega äh, suhtlemiseks nagu Ladina-Ameerika, seda on Ladina-Ameerika riigid praegusel hetkel kasva, nende majanduskasv on tugev, nende õiguslik olukord on piisavalt äh, stabiilne, et me saaks need IFI plussi äh, kandidaatidena arvesse võtta. Äh, samuti me peaksime äh, mõtlema stabiilsuse küsimuse peale, mis on praegusel hetkel eriti oluline. oleme teadlikud Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu liikmesriikide finantsprobleemidest, kuid äh, me peaksime eh, eh, seda enam väga täpselt eh, eelarvet, eelarvet analüüsima, peaksime mõtlema näiteks selle peale, kui pa-, kui tõhusalt finantseeritakse meie tegevust Vahemere piirkonnas. me peaksime siin ja peale selle tuleb arvesse võtta äh, seda, et viimased sündmused ähm, Põhja-Aafrikas nõuavad paremat tegutsemist selles piirkonnas, peaksime äh, aluse panema tõhusamatele äh, pikaajalistele äh, finantstoetustele, mis aitaksid, mis aitaksid tugevdada demokraatiat selles piirkonnas. meil ole, me tunnustame tema, proua Balsani arvamust selle kohta, eriti seda, mida ta ütleb lõigus kaksteist ma arvan, et on väga oluline, et komisjon teavitaks meid finantsinstrumentidest, eh, mis eh, aitaksid tugevdada demokraatiat Vahemere lõunaosas ja oleks hea, kui me teaksime väliskomisjonis, kas eh, on olemas selliseid eelarveridasid, mis ei vasta praegu peatükile neli. me võtame hea meelega vastu kaheksandal märtsil komisjoni poolt vastu võetud teatuse, mis äh, soovitab suuremat äh, humanitaarabi Frontexi tegutsemise äh, tõhustamist ning ma arvan, et see peaks olema mitte ainult deklaratsioon, vaid see peaks tõesti olema nähtaval, nähtav ka meie kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarveprojektis. ma olen nõus ka sellega, et meil on vaja paremini eelarvet kasutada ja meenutagem ka seda, et et vähemalt selles osas, mis puudutab välisteenistusele mõeldud finantseeringut, siis kasutatakse eh, vahendid tõesti eh, väga eh, hästi ära. nii et ei saa öelda, et meie välisteenistuse osas ei ei ole karta, et vahendid jäävad kasutamata, vaid need kasutatakse halvasti ära. meil on eelarve panust eh, vaja kindlasti suurendada ka mujal, sest see aitaks meie rolli suurendada maailma tasandil ja see aitaks paremini ära kasutada ka meie eelarvevahendeid Eh, seda on, see on välja toodud ka Fernandesi eh, raportis, eh, on esitatud ka erinevad muudatusettepanekud, et et komisjon esitaks meile täpse aruande selle kohta, milline on välisteenistuse mõju meie eelarvele, kui palju, kui palju see meie vahendeid võtab, kui kulukaks see osutub ja kas oleks vaja, vaja finantseerimist fin, suurendada, et meie välisteenistus tõhusamaks muutuks. samuti eh, oleks vaja, et meie, eh, et kõik need kulud, mis meie meelest väliskomisjonis on olulised, eh, peaks Äh, olema, äh, osa vähemalt kuludest peaks olema mõeldud selleks, et Euroopa Liit oleks nähtavam maailma tasandil, see puudutab meie tegevust rahvusvahelistes organisatsioonides, eriti ÜRO-s, see tähendab programme, projekte ja muud, et oleks teada, kas Euroopa äh, Liidu tegevus läheb kaugemale kui lihtsalt kohustuslik panus rahvusvaheliste organisatsioonide tegevusse Äh, igatahes äh, me sooviksime, et, äh, et meie tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides oleks läbipaistvam ja ühtlasi ka nähtavam. nagu ma ütlesin, kuna, kuni meil ei ole konkreetseid arve olemas komisjoni poolt, siis on, on liialt vara selleks, et konkreetsemaid ettepanekuid teha ka meie komisjoni poolt, kuid peab ütlema seda, et suunised on sellised, nagu ma siin välja tõin ja seda, minupoolset arvamust on toetanud ka variraportöörid, kellega kohtunud olen ning seda on toetanud ka eh, eelarvekomisjoni raportöör ja variraportöör. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Lambsdorff. jah, ähm, äh, teen lühidalt. kõigepealt tahaksin tänada, et äh, meie prior-, prioriteetidega eelarve valguses tegeldakse selles komisjonis juba niivõrd varakult mis puudutab nüüd eelarve, üldeelarvet Euroopa Liidus aastast kaks tuhat kaksteist, siis ma tahaksin teada, kas välistegevus on hõlmatud üldeelarvega. tegelikult mul on küsimus ja kommentaar Euroopa Arengufond, kas seda integreeritakse üldisesse eelarvesse? kas see toimub aastal kaks tuhat kaksteist, e, kui jah, siis millised on e, e, viited sellele? ja siis mul on palve, meil on inimõiguste instrument, inimõiguste ja demokraatia instrument ning mulle tundub, et demokraatia areng on selline, mida me peame praegusel hetkel rõhutama. komisjonis on olemas konsensus selles osas, et see on üks väga oluline tegevusvaldkond Euroopa Liidu jaoks. meil on tohutult palju eh, teadmisi selles valdkonnas, meil on ka usaldusväärsus, sest et Euroopa Liit on teinud eh, selles osas väga palju ära ja praegusel hetkel on uued väljakutsed, vaadakem, mis toimub eh, Põhja-Aafrikas ja see on just nimelt see prioriteet, millele me peame eriti tähelepanu juhtima. ja mulle tundub, et meil peab olema ka rohkem paindlikkust selles instrumendis, aitäh! Merci, madame. Euh. suur tänu. Jäätemägi. aitäh, härra esimees. me oleme saanud just äh, kuulda väga põhjalikku selgitust, äh, kuid ma tahaksin omalt poolt rõhutada teatud äh, asju ja võib-olla ka öelda, et mõnes küsimuses ma jään eriarvamusele Euroopa Liidu ähm, naabruspoliitika on äh, Euroopa Liidu välispoliitika tähtis osa ja siis äh, seega ka välispoliitilise eelarve osa. on äh, selge, et meie partnerriigid saavad Euroopa Liidu toetust, et nad vajavad seda toetust, eriti siis, kui nad püüavad oma riigis luua demokraatiat, kuid teisest küljest peab olema selge, et et äh, lõunapoolsetele riikidele äh, minev majanduslik toetus ei tähenda seda, et teistelt partneritelt võetakse seda vähemaks. tähtis on äh, mõelda ka sellele, kuidas me kanaliseerime oma toetuse. näiteks Põhja-Aafrikasse suunatust, suunatud rahast läks ju palju Benali ja Mubaraki valitsustele. ei ole õige, et Põhja-Aafrika kindlasti vajab rohkem Euroopa Liidu raha, ta vajab rohkem Euroopa Liidu toetust ja tähtis on ka see, et me oma praegust toetust suunaksime paremini ja suunaksime niimoodi, et see tõesti toetaks demokraatlikke arenguid äh, seda, et äh, toimiks kodanikuühiskond ja et see toetus jõuaks rohujuure tasandile ja ma kardan, et Euroopa Liit ei ole siiani seda toetust niimoodi suunanud. demokraatia ja inimõigused on tähtsaks äh, instrumendiks äh, Euroopa Liidu välispoliitikasse ja neil on samuti meile, meie eelarves tähtis osa. inimõiguste kaitsmist tuleb tagada senisest tõhusamalt, seda nii idapoolsetes kui lõunapoolsetes partnerriikides, kuid kindlasti ka mujal ma ootan huviga uut partnerluse, demokraatia ja uue jõukuse eelarvet ning selle mõjusid ning ma ootan huviga ka seda, et Euroopa Komisjoni esindaja meile räägiks mida, milliseid mõjusid arvatakse äh, sellel uuel programmil äh, olevat eelarvele, ma arvan, et see huvitab meid kõiki. ja ma tahaksin teada, milliste instrumentide abil kavatsetakse uusi partnerlusi rahastada ja kui suur on eelarve tõus, kui palju rohkem on meil raha vaja? kahtlemata on parem, kui me oma rahastamise plaanid teeme paremini, partnerluse äh, üldise jõukuse ja demokraatia programm on hea ja on selge, et ta vajab äh, äh, rohkem raha, kuid on selge, et raha saab siis, äh, kui toimivad reformid, kaitstakse inimõigusi, tekib tõeline demokraatia. Euroopa Liidu eelarve kõige suuremad kuluartiklid ja probleemid on aga mujal kui välissuhetes. ja seetõttu, sellest hoolimata peaks vaatama ka välissuhteid puudutavaid eelarveosasid just nimelt kulutõhususe perspektiivist ja äh, lõpuks ütleksin seda, et ma suhtun äärmise ettevaatusega Ladina-Ameerika küsimusse. minu meelest on Ladina-Ameerika justkui äh, äh, kaalukeeleks ehk siis mitte Ladina-Ameerika, vaid järgmine poolaasta on kaalukeeleks, kas Ladina-Ameerikale minevat raha tuleks suurendada või mitte, et Merci uh.... suur tänu ja härra Fahm. Thank you, chair uh, suur aitäh, ma tahaksin proua Munisele vastata, eriti mis puudutab äh, Vahemere lõunapoolset ähm, ala. me kohtusime härra Salafrankaga, kes juhib äh, Vahemere lõunapoolsete riikide alast äh, töörühma ja me rääkisime seal ka sellest, milliseid instrumente selles uues olukorras peaks kasutama ma arvan, et on väga oluline kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarves keskenduda instrumentide koordineerimisel sest lisaks naaberluspoliitika programmile, mis juba on olemas, räägitakse praegu ka sellest, ähm, kuidas EAP mandaati laiendada nii, et ta kehtiks ka selles äh, regioonis ja me teame kõik, et räägitakse tegelikult ka paljudest uutest instrumentidest, äh, mida võiks kasutada näiteks äh, põllumajanduskoostöös, toiduohutuse, kodanikuühiskonna küsimustes ja väga tähtis on keskenduda ka suuremale koordineerimisele vältida topelttöö tegemist ja selgelt panna paika oma prioriteedid Vahemere lõunapoolsel alal ja keskpikas perspektiivis. ning tähtis on äh, on äh, luua ka äh, sobivad tingimused demokraatia äh, tekkeks seal, kus seda vajatakse ja vaadata, et olemasolevaid instrumente kasutatakse õigesti. ma arvan, et me peame läbi vaatama uuesti ka riskid, mida endas kätkevad traditsioonilised naabruspoliitika instrumendid me oleme tõepoolest äh, jaganud seni äh, lõunapoolsete part- äh, ja idapoolsete partnerite vahel raha üks kolmandik ja kaks kolmandik ja võib-olla tuleb seda tasakaalu muuta muidugi diplomaatilisel moel. härra Lambsdorff, lubage öelda, et proua Balsani kindlasti ka keskendub sellele, lubage öelda, et meil on eelarve, ajutine eelarve tasakaalu komisjon äh, mis tegeleb mitmete põhimõtteliste küsimustega ja seetõttu ma teen meie komisjonile ettepaneku vaadata, mida žürii komisjonis on tehtud. Nende muudatusettepanekute ees- äh,, tähtaeg on kolmekümne esimene märts, mis jõuab kohe varsti kätte ja pärast seda algavad läbirääkimised uue äh, finantsraamistiku äh, alaste äh, Äh, prioriteetide hulgas ja seal on üle, ja seal on loomulikult väliskomisjonil ka oma sõna sekka öelda, nii et äh, olge valvel. üks äh, täpsustus proua Jäätelmägi poolt esitatud küsimusele, mille ta esitas komisjonile, mis puudutas uue partnerluse koostööpakti finantseerimise kohta. nimelt on toimunud viimasel minutil eel, eelarve, vabandust, meil toimus eh, päevakorra muutus ja sellega see komisjon ei ole siin kohal, nii et komisjon ei saa teie küsimusele vastata ja härra Salafranca tahaksin tänada ta, eh, e, proua raportööri Balzanit eh, selle eest, et ta siia kohale on tulnud. ma arvan, et proua Munisi poolsed arvamused kajatavad väga hästi meie komisjoni poolset arvamust. ma arvan, et härra Farn esitas suurepäraselt meiepoolsed äh, seisukohad, äh, eriti puudutab see siis äh, Vahemere poliitikat ja eriti seda, kuidas oma naabruspoliitikat tõhustada. see puudutab ka seda, kuidas fondide vahendeid paremini kasutada ma arvan, et me peame oma kohustustest kinni pidama, me, ma arvan, et Euroopa Liit peab ühtlasi üles näitama eh, suuremat paindlikkust. on oluline eh, ka see, nagu eh, seda kõrge esindaja omapoolses teadlases seda ütles, mõelda selle peale mitte, et millised on ainult meie eelarvevahendid, vaid ka millised on meie kaubanduslikud vahendid millised kaubanduskoostöölepingud me sõlmime, me, mida mm, arvab asjast Euroopa Investeerimispank ning mm, millised on Euroopa Investeerimispanga mm, plaanid Vahemere lõunaosaga, aga oma kohustustest ja lubadustest peab kinni pidama, nagu Hispaanias öeldakse äh, ei tähenda see ainult seda, et me peame ühel eh, pühakul kuue sellest ära võtma, et see teisele pühakule selga panna, vaid eh, peame tõesti tegelema sellega, et me aitame neid, eh, kellel praegusel hetkel kõige kiireloomulisemalt abi on vaja ja nagu ütles proua Jäätenmägi, Euroopa Liidus on, Euroopa Liidul on Ladina-Ameerikas olulisi kohustusi ja me praegusel hetkel koostame möödunud äh, aastal toimunud tippkohtumise äh, järeldusi, see toimus, tippkohtumine toimus Madridis äh, ja Kariibi merepiirkonnas toimub järgmine tippkohtumine. nii et ma arvan, et me peaksime põhjalikult järgi mõtlema see, et selle üle, milline peab olema Euroopa Liidu roll rahvusvahelisel tasandil ja milline, kuidas see peaks kajastuma järgmistes finantsperspektiivides. nii ma lõpetuseks tahaksin esitada omapoolse soovituse äh, me ei tohiks kasutada oma eh, eh, vahendeid eh, kriisi ületamiseks Vahemere maades, ilma et me teaks, kuhu need riigud, liigu-, riigid liiguvad, me nägime, milline mis, ähm, millised äh, konstitutsiooni muudatused vastu võeti seal, me nägime, et äh, vastu võeti just need muudatused, mida soovisid äh, islamivennad ja Mubaraki endine partei. nii et me peaksime tähelepanelikult jälgima seda, mis koha peal toimub. me peaksime selle arvesse võtma oma ähm, eelarvevahendite kasutamises, me ei tohiks lõplikku lubadusi esitada, ilma et me teadsime, kuidas see protsess lõpeb. me Eh, eh, kindlasti soovime suuremat koostööd, kuid me peaksime olema siis ka, olema siiski ettevaatlikud ja, ja olema täiesti kindlad selles, et see mm, eh, protsess lõpeb demokraatlikult ja need soovid, muutused on kasulikud ka elanikele. proua Balzani, kas te soovite lõpetuseks sõna võtta? Grazie per questa discussione Molto interessant. suur aitäh teile debati eest, see oli väga huvitav. ja nüüd, kus ma olen ära kuulanud äh, kõik äh, arvamused siis, mis puudutab äh, neljandat rubriiki siis eh, kuigi see ei ole kõige suurem osa eelarvest, on eh, see tegelikult eh, selline, mis on kõige suurema surve all. loomulikult on kõik eelarveosad praegu surve all, aga siin on, on probleemid võib-olla tõsisemad. loomulikult tuleb kõikides eelarveosades mõelda sellele, kas meil on piisavalt raha ja kui me seda ei leia, siis ei ole Euroopa Liidu institutsioonide töö ju usaldusväärne. ka see on oluline küsimus eelarve peab olema paindlik, nii et meil on võimalik eelarveeraldisi kasutada tõhusalt ja seal, kus vaja, kui me näeme, kuidas maailmas äh, asjad muutuvad, kuid tähtis on ka see, et me koordineeriksime olemasolevaid instrumente ja meetodeid. see äh, koordineeritus on oluline mitte ainult selleks, et Euroopa Liit võiks olla tõhus Äh, arvestades, et praegu kärbitakse kõikjal eelarveid, vaid ka sellepärast, et Euroopa Liit peab andma lisaväärtust ja see lisaväärtus peab olema nähtav ja sidus. ja seetõttu tuleb meil suurt tähelepanu äh, pühendada just nimelt äh, rubriigile neli. siin on tõsiseid probleeme, sest raha lihtsalt ei ole piisavalt, kuid ülesandeid on väga palju vahe mere äh, lõunapoolne osa on äh, murepunkt, mis, äh, mida on paljud maininud, kuid kolleegid, ma arvan, et me võiksime kohe algusest peale läheneda asjadele väga praktiliselt. me räägime praegu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest. samaaegselt toimuvad teised tähtsad debatid, mis ju ka mõjutavad eelarvemenetlust Need äh, debatid toimuvad mujal, neil on teised ajakavad. žuuri komisjoni siin juba mainiti, nemad töötavad pikaajalise perspektiivi kallal ja siis räägiti ka sellest, kuidas raha kulutada, kas liikmesriigid äh, saaksid sellest äh, tööst paremini osa võtta, rohkem otsustada. loomulikult me tunneme selle üle muret ja me tahame, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve oleks edukas ja et me selle ikka kokku saaksime ja see on oluline ka sellepärast, et kaheteistkümnes äh, aasta on äh, käesoleva finantsperspektiivi viimane aasta ja seetõttu peab äh, meie töö olema hästi tehtud. kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve on samas aga paratamatult ka kärpe-eelarve, sellepärast et meile avaldatakse suurt survet ja vahendeid lihtsalt ei ole, raha piisavalt ei ole ja seetõttu, kolleegid, palun teil olla realistlikud kohe algusest peale. esimene asi, mida me peame vaatama, on pilootprojektid ja ettevalmistavad tegevused ja siinkohal Ehm, siinkohal ma arvan, et me peaksime analüüsima olemasolevaid eh, projekte ja tegevusi, enne kui hakkame uusi eh, välja pakkuma, sellepärast et siin eh, on eelarve küll väga kitsalt piiritletud. ja kui mõni projekt või tegevus võtab ära väga suure osa sellest eelarve osast, siis teistele jääb veel vähem raha. ma arvan, et teie komisjon peaks neid küsimusi väga hoolikalt arutama, need peaks olema väga kõrge prioriteediga küsimused ja ähm, kui te kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta prioriteete peate tähtsaks, äh, siis need nii-öelda juhivad äh, teie diskussioone ja meie jaoks muutub asi ka palju äh, selgemaks. ehk siis mõelge pilootprojektidele ja ettevalmistavatele tegevustele ja niipea, kui komisjon meile arvandmed annab, me vaatame neid. praegu meil ei ole veel eelarveprojekti, kuid varsti me saame esimese dokumendi ja siis hakkame asja edasi arutama, aitäh! suur tänu ning vabandust. järgmine päevakorrapunkt. Äh, seoses äh, toimunud aruteluga Euroopa Liidu rolli üle rahvusvahelistes organisatsioonides me jätkame sarnase teemaga, see puudutab Euroopa äh, Parlamendi soovitusi seoses Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuuekümne kuuenda istungjärguga ning äh, raporti projekt on esitatud raporti poolt, see äh, oli arutusel ka äh, töögrupis Euroopa Liit ÜRO ning annan nüüd raportöörile sõna, et ta oma põhilised soovitused kokku võtaks. härra Lamstorf, teil on sõna. Vorsitzende und genau wie Sie richtig gesagt haben, haben wir ja in der Tat äh, in der Arbeitsgruppe nii nagu te just praegu ütlesite, äh, ÜRO töörühmas me arutasime seda projekti meil oli selline tehniline lähenemine, me pidime niisugust lähenemist kasutama. sest et me peame vähendama rahasummat, aga kui me räägime nüüd eh, raportist sisust, siis ma ei tea, kes nüüd, võib-olla siin on inimesi, kes ei ole väga hästi eh, kursis eh, selle töö käiguga. meie peame ÜRO eh, Peaassamblee kuuekümne kuuenda istungjärgule eh, tegema soovitused, eh, need on siis nõukogu nimel ja siis ähm, ahvet on hõlmatud sellest tööst, kaasates teisi. me peame vaatama, millised on väljakutsed ning äh, kuidas nendega tegeleda, millised on siis prioriteedid Euroopa Liitu, Euroopa Liidu jaoks. praegusel hetkel on meil peaassambleel eh, liikmesriikide delegatsioonid, Euroopa Liidul on vaatleja staatus, aga me peaksime tegema seda tööd ja lähenema sellele eh, teemale eh, uuenenud moel Eh, see eh, resolutsioon eh, tuhat seitsesada, tuhat üheksasada seitsekümmend on otsustava tähtsusega. ja me peame arvestama neid aspekte, mis praegu siin on. ÜRO on väga suur organisatsioon, tal on väga äh, täpselt äh, vaja paika pandud äh, prioriteete ning äh, Eh, me peame teadma, milline eh, siis eh, esi, Euroopa Liidu esindaja võtab endale millise rolli. meil on vaja rahu ülesehitamist, meil on vaja rahu haldamist, meil on vaja tegeleda inimõigustega. ja on veel terve rida teemasid selles raportis ja me ei saanud tegeleda teistega, sellepärast et lihtsalt ei olnud ruumi. aga vaja on rääkida ka arengukoostööst. ma teen seda väga lühidalt. Eh, need traditsioonilised suhted, mis meil on, need jätkuvad. ning eh, arenguabikomisjon esitab ka selle kohta oma arvamuse nüüd eh, kõigepealt vaadakem seda esimest punkti, see on siis eh, eh, Euroopa Liit ÜRO süsteemis. siin on selgelt välja toodud, mida meil on vaja saavutada. me tegelikult Julgeolekunõukogu osas saime tagasilöögi, aga me peaksime olema järjepidevad oma töös Euroopa Liit peab näitama oma jõudu ja vaatama, kuidamoodi ikkagi eh, nii-öelda varvas ukse vahele saada. Eh, me peame vaatama, kuidas eh, on näiteks sõnasaamisõigusega, see peaks olema ka nõukogu esindajal, see peaks olema siis välispoliitika kõrgel esindajal. teine küsimus puudutab nüüd vabadust ja julgeolekut. meil on eh, kohustus kaitsta, seda me oleme rõhutanud ka varem, tegime seda möödunud aastal ja eh, selles raportis tuleb see uuesti esile ja väga hea, et ka töörühmas seda arutati. ÜRO Eh, julgeolekunõukogu eh, resolutsioon kahekümne neljandast euros, mis puudutab eh, Liibüat, nimetab esimest korda kohustust kaitsta. nii et, et see on esimene niisugune ametlik, ametlik avaldus, kus see teema välja tuuakse ja praeguses kriisis on see väga oluline. meie äh, arvates on see just liikumine väga olulises suunas, kus me kaitseme eh, tsiviilisikuid, me oleme alati öelnud, et see on meie jaoks väga oluline, aga nüüd me oleme õigel teel. teine punkt, mis eh, on oluline rahu ja julgeoleku puhul, on see, et on olemas eh, rahu eh, ülesehitamise strateegia, rahu tagamine on selle üks elementidest. Eh, nii et, et ühelt poolt tuleb tagada rahu, aga teiselt küljest tuleb rahu üles ehitada. ja meile tundub, et see rahu ülesehitamine on just väga oluline samm. siin on vaja niisuguste Ähm, humanitaarse struktuuri, millele siis saab toetada rahu äh, ülesehitamiskomisjon. ja äh, me teame, et äh, see ei ole sugugi lihtne, ka meie arutelud on olnud väga keerulised sellel teemal. ning ma rõhutan just nimelt seda punkti, sellepärast et me räägime niisugusest uuenduslikust lähenemisest. nüüd koostöö teistega on vaja vaadata, kuidas on hõlmata, kuidas on võimalik hõlmata eh, teisi regionaalseid eh, tegutsejaid, näiteks Aafrika Liidu eh, üheskoos Euroopa Liidu, NATO-ga, me peame vaatama just nimelt nendest regionaalseid organisatsioone kes saaksid mm, kaasa lüüa ja arengud on olnud üsnagi julgustavad ning me peaksime eh, seda tööd edasi tegema. nüüd desarmeerimine, eh, tuumadesarmeerimine. Eh, meil on toimus eh, kahe tuhande kümnendal aastal konverents, kus vaadati eh, üle eh, just tuumarelvastuse tõkestamise lepingut ja me vaatasime seda seoses terrorismivastase võitlusega. nüüd inimõigused on vaja lahendada institutsionaalseid küsimusi, näiteks kas Eh, hakkab inimõigustega tegelema ka eh, Euroopa Liidu välisteenistus. kuidas see toimub? siis Inimõiguste Nõukogu, eh, kuidas saaks kasutada ära seda saavutatud, et olukorda parandada, aga see peab olema seotud ka niisuguste teemadega nagu Liibüa ning olukord on murettekitav ja võib-olla mu kollegid, kolleegid eh, on, eh, võib-olla mu kolleegidel oli õigus, et ei oleks pidanud Liibüat hõlmama eh, inimõiguste nõukoguga juba algusest peale Eh, me peame tegelema laste õigustega, eh, piinamistega ja nii edasi, nii et teemasid on palju. ma olen valmis vastama igasugustele küsimustele, mis teil eh, selle teemaga seoses on ja eriti, mis puudutab e, meie e, Euroopa Liidu rolli selles G-formatsioonis, G8 raames, G12 raames ja siinkohal ma praegu oma sissejuhatuse lõpetaks, aitäh! suur tänu! Um, aitäh! suur aitäh teile ja kõigepealt äh, ütlen ma eraldi tänusõnad härra Lambsdorffile, kes on äh, esimeses mõttevahetuses äh, suutnud meile esitada väga põhjaliku raporti. härra Lambsdorff on minu rõõmuks võtnud arvesse ka teatud minu parandusettepanekuid, see on tore. aga mul on veel parandusettepanekuid, mida ma tahaksin ka esitada ja lubage siinkohal välja tuua mõned äh, asjad, mida ma pean äh, selles kontekstis eriti oluliseks. kõigepealt, kõigepealt äh, tuleks Euroopa Liidu kohalolekut tugevdada sellega, et me saadame ÜRO-le tugevama signaali ja et me saadame selle signaali mitmehäälselt, sellepärast et Euroopa Liidu esindajad võivad ÜRO poole pöörduda ainult siis, kui liikmesriigid on välja kujundanud oma positsioonid ja neid ka väljendanud. kasutame neid siis, kasutame siis neid positsioone ja seda häält. teiseks on tähtis rõhutada, kui vajalik kui vajalik äh, on äh, Inimõiguste Nõukogu kohandamine, kui seda nii võib äh, öelda. sest me oleme näinud, et regionaalsed rühmitused et regionaalsetes rühmitustes tuleks püüda ka leida suuremat sidusust ja tuleks toetada õigeid kandidaate, kes astuksid Inimõiguste Nõukokku see äh, kindlasti lahendaks ka probleemi, mis on seotud liikmesriikide vaheliste järjest suuremate lõhedega, äh, siis kui Inimõiguste Nõukogus hääletada tuleb. veelgi enam, ma tahaksin rõhutada asjaolu, et Euroopa Liit Äh, panustab äh, ÜRO äh, eelarvesse ju suuresti, me maksame rohkem kui kolmkümmend kaheksa protsenti kogu eelarvest ja see tähendab seda, et meil võiks olla ka rohkem vastutust ning lisaks neile ettepanekutele esitan ma veel mõned muudatusettepanekud, kuid praegu ma õnnitlen härra Lambsdorfi, aitäh! suur tänu, härra Lainen, palun! suur tänu teile! suur tänu härra Larmstorfile. Teie, tänu teie eh, raportile oli meile võimalus töögrupis eh, sellel teemal juba rääkida. Lissaboni leppe kohaselt soovib Euroopa Liit saada arvustatavaks tegijaks rahvusvahelisel tasandil ning sellepärast on oluline ka meie esindatus ÜRO Peaassambleel. siin äh, räägitud julgeolekunõukogust, meil peab olema hääletusõigus äh, seal ja et meid oleks võimalik, meil oleks võimalik oma häält kuuldavaks teha ning oleks hea, et äh, meie mm, institutsioonid teeks äh, tõhusat äh, koostööd meie esindajatega New Yorgis. praegusel hetkel võime vaid konstateerida, et kahjuks ei ole asjad nii hästi toimunud, toiminud, kui me oleks seda soovinud. kõige olulisem on see, et ÜRO jääks endiselt rahvusvaheliseks võtmeorganisatsiooniks. ma eh, tahaksin rääkida siin ka sellest, et G kaheksa, G kakskümmend peaks samuti andma oma panuse eh, ÜRO, ÜRO-s toimuvatesse aruteludesse. Peace building, eh, rahu tagamine on väga oluline äh, Eh, samuti võitlus eh, keskkonnakaitse ja vaesuse, keskkonnakaitse eest ja vaesuse vastu. me peame suutma ka adekvaatselt tegutseda eh, kõige meie planeedi tulipunktides peame suutma konflikte lahendada ning peaksime me tõhustama oma Ähm, äh, arengupoliitikat ja keskkonnakaitsepoliitikat. jumal tänatud, on selles äh, raportis ka peatükk Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu kohta. Aafrika on meie naabermanner ja võttes arvesse, et äh, ÜRO on olnud korduvalt sunnitud Aafrika probleemidega tegelema, siis ma arvan, et me peaksime esitama muudatusettepanekuid eh, see, selle kohta, mis Aafrika Liidu kohta öeldakse. nüüd terrorismivastane võitlus on endiselt oluline küsimus. me teeme selles osas koostööd Ameerika Ühendriikidega, seda loomulikult, kuid miks mitte rääkida ka koostööst Venemaaga või eh, minu meelest peaksime tsiteerima kas kõiki riike või üldse mitte ühtegi välja tooma ning mis puudutab keskkonnakomisjoni, siis ma lugesin väga tähelepanelikult eh, COP kuueteistkümnest, COP kahekümneks muutumist Euroopa Liidu panust ÜRO-s keskkonnaküsimustes. me ei tohi olla hooletud, me ei tohi e, käed rüpes e, istuda. me peaksime komisjon, meie komisjon peaks esitama mm, teekaardi ja mm, ma arvan, et see teekaart võiks, e, see teekaart võiks mainida raportis ning mis nüüd puudutab rahvusvahelist kriminaalkohust, siis äh, härra Larmstorf peaks äh, rõhutama selle kohtu äh, tähtsust. esimest korda on Ameerika Ühendriigid teinud omapoolse üleskutse äh, rahvusvahelisele kohtule. see on väga huvitav, sest seni on nad selle kohtu tegevusele vastu olnud. ma peaksime mõtlema näiteks ka raskete keskkonna kuritege-, kuri tegude karistamist äh, praegusel hetkel ei ole ühtegi prokuröri, kes sellega tegeleks. me teame näiteks, et äh, Itaalias on palutud äh, Haagi kohust, et, et see keskkonna kuritegude vastu võitleks. mina arvan, et meil ei oleks selleks vaja eraldi kohust ning härra Lambsdorff räägib ka paremast osalusust, osalusest rahvusriikide parlamentide poolt, see on kahtlemata samuti väga oluline, kuid minu meelest oleks, on väga suur viga, kui erinevad platvormid, erinevad assambleed, mis esi-, mis esitavad mis esindavad kodanike huve, et nendel ei ole esindust ÜRO-s. see, mis siin praegu on öeldud, ei ole väga konkreetne ja väga täpne, minu meelest on ÜRO juures vaja eh, konkreetset organismi, kus eh, oleks esindatud eh, parlamendid ning see, mida, millega tegeleb Parlamentide Liit, on väga hea, kuid praegusel hetkel on see organisatsioon ainult vaatleja staatuses, minu meelest sellest ei piisa nii et eh, me, eh, eh, mina kavatsen esitada muudatuse ettepaneku koos mõne kolleegiga, tehes ettepaneku, et kutsutaks kokku assamblee, kes esindaks otseselt kodanikke. oleme sellest rääkinud siin juba Euroopa Liidus ning eh, me oleme kutsunud kokku äh, riikidevahelise parlamentide assamblee, me peaksime seda tegema ka ÜRO tasandil. Äh, Danke, Herr Vorsitzender. Moh Piiler, suur tänu. ka mina tahaksin tänada raportööri selle raporti eest, ma toetan seda, ma ei hakka enam kordama seda, mida juba teised on öelnud, ma ei hakka rääkima, kuivõrd oluline on Euroopa Liit ÜRO süsteemis. lihtsalt paar kommentaari. Nendes valdkondades, kust meie poolt tulevad eh, muudatusettepanekud ja punkt L seal, kus me räägime eh, tuuma desarmeerimisest, see paistab olevat väga lühikene. räägitakse eh, tuumarelva eh, keelustamise lepingu läbivaatamisest aga eh, väga kiiresti oleks vaja jõuda tõelise eh, desarmeerimiseni, kus kasutatakse ka õigeid instrumente ja me mõtleme selle mm, sõnastamise peale. aga eh, terrorismist rääkides E, kui me räägime nendest põhimõtetest, mida me püüame e, rakendada USA-ga, siis on kõik asi õiged, aga e, kui me räägime lõikest F terrorismivastasest võitlusest, et see peab toimuma inimõigusi järgides, siis viimastel aastatel kahjuks oleme me kuulnud USA presidendi käest, et inimesed jäävad sinna nendesse kinnipidamiskohtadesse, kus nad on, et terroristid tulevad panna kinnipidamiskohtadesse ja kahtlane on, kas nende inimõigusi järgitakse. siin on nimetatud mitut maad ja kahtlemata eh, need probleemid, mis on nende nimekirjadega, mida ÜRO koostab, siis me ei tea, kuidas neid eh, eh, nimekirju koostatakse, kuidas inimesed ja organisatsioonid sinna satuvad, kuidas nad sealt ära saab võtta. see protsess ei ole üldse läbipaistev ja tegelikult ei ole mitte mingisuguseid tõendeid selle kohta, et need nimekirjad on aidanud võidelda terroristide vastu. nii et eh, inimõiguste osas eh, on meil probleeme. me tahaksime lisada inimõiguste osas. Teie siin nimetate eh, piinamise kaotamist, aga ma arvan, et me peame seda laiendama, me peame kutsuma liikmesriike, me peame kutsuma riike üles kirjutama alla äh, Äh, lisaprotokollile, äh, mis puudutab äh, piinamise kaotamist ja see protsess ei lähe üldse väga hästi ja ÜRO mitteameti, ÜRO mitte amet, tähendab ÜRO töörühma mitteametlikus dokumendis me rääkisime kliimapõgenikest ja me arvame, et selles osas peaks olema konventsioon, e, peaks olema mingisugune rahvusvaheline õigus, e, mida saab rakendada, e, on vaja käsitleda kliimamuutustega seotud põgenike probleeme. mis puudutab nüüd lõppsoovitusi, siis siin öeldakse, et tõepoolest on vaja edendada arutelusid, suurendada eh, parlamendi rolli ÜRO süsteemis, aga tegelikult eh, sellest ei piisa, sest kogu see teema tundub olevat suhteliselt vastuolulik ja, ja ma arvan, et me ei peaks seda veel praegusel hetkel eh, käsitlema, aga ma tulen selle kohta välja uue sõnastusega, aitäh. suur tänu. ma sooviksin kõigepealt tänada härra Larmsdorfi. tegu on väga keeruka äh, tekstiga ja äh, seda eriti sellepärast, et tegu on väga laiapõhjalise teemaga. ja, ja äh, raportöör tõesti üritab asja võimalikult hästi tasakaalus hoida, et et mitte siis üle, ähm, üle piiride minna ei ole lubatud piirile minna. ma tahaksin teha paar kommentaari. kõigepealt härra Lambsdorff teab, et äh, minu meelest äh, Julgeolekunõukogu kohta tehtud viide äh, peaks ütlema seda, kas esindus peaks olema alaline või mitte, Julgeolekunõukogus on räägitud isegi poolalalisest esindatusest. teine küsimus mul ei ole midagi äh, selle äh, lõigu vastu, mis äh, puudutab terrorismi ega samuti ka selle kohta, mis öeldakse Ameerika Ühendriikide kui meie tähtsa partneri kohta, kuid ma sooviksin siiski, et me mainiksime konkreetselt me räägiksime konkreetselt kolmeteistkümnendast 13 lepingust terrorismi kohta, mulle meeldiks, kui sellest räägitakse, räägitakse vajadusest see konvent-, see, see, selline kohtumine korraldada. nüüd le-, nüüd kui me reegli kuus räägime Liibüast, siis me peaksime rääkima konkreetselt sellest, mis praegusel hetkel toimub, peaksime konkreetseid arve esindama, esitama, sest praegusel hetkel ma ei näe neid arve mitte kusagil. nüüd neljas punkt, väike detail kui räägitakse sellest, et et peab konsulteerima, konsulteerima intensiivselt liikmesriikidega ja liikmesriigid peaksid seda tegema omavahel. minu meelest konsultatsioonid on väga olulised. minu meelest ma räägin siin punktist üks A. E, issues on issues siin minu meelest äh, on väga oluline, et konsultatsioonid äh, toimiks, toimuks edasi, sest äh, viimane Julgeolekunõukogu resolutsioon näitas väga selgelt, et, et neli need neli liikmesriiki, kes on esindatud praegu Julgeolekunõukogus, ei ole omavahel nõus nüüd kaks detailset küsimust veel. Euroopa, vabandust, ÜRO, mis on ainukene legitiimne kogu ähm, globaalselt, äh, globaalse äh, tegutsejana. kuid äh, peab ütlema siiski seda, et ÜRO tegevus tihtipeale on mitteametlik mina ei ütleks, kasutaks sõna ainult, minu meelest äh, mina ei ütleks, et see on ainuke kogu, ma ütleks, et ta on, on äh, legaalselt tegutsev kogu. nüüd, mis puudutab äh, Aafrika Liitu, siis mina lisaksin selles osas, mina mainiksin sellisel juhul ära ka juba Araabia liiga, kui me siin Aafrika liigast räägime ja mõni pa-, mõni kommentaar oleks mul veel, aga ma esitan parem muudatusettepanekuid, kuid lõpetuseks sooviks veel kord tänada raportööri hea töö eest, sest sellise raporti koostamine ei ole kunagi kerge ning äh, seda eriti võttes arvesse meie äh, töö, äh, meie kodukorda siin parlamendis. nüüd üks väike täpsustus, ütleb esimees, arutelu Türgi kohta ei toimu, sest proua Flotre ei saa kohale tulla põhjustel, mis ei ole tema tahte, hea tahtega seotud. proua Munnis, ma räägin väga lühidalt, ma tahaksin tänada härra Larmstorfi tema soovituste eest. tegu on väga hästi koostatud raportiga ning lisaks sellele on tegu äh, väga aktuaalsete küsimustega ja ma sooviksin mainida ainult äh, paari teemat, mis minu meelest peaksid selles resolutsioonis kindlasti äh, sees olema. Äh, üks puudutab ÜRO ja ÜRO ähm, ja naisi ning neid struktuure, mis on seotud naiste õiguste kaitsega ÜRO-st. samuti peaks olema vihje finantsülekannete maksustamise kohta, see oleks võimalus ju eh, rahvusvahelisi organisatsiooni toetada ja aidata, see oleks sissetulekuallikas ning eh, eh, mis puudutab juhtimist maailma tasandil, siis väga oluline on rahu tagamine, peace building. samuti peaks mõtlema veel selle peale, et Euroopa Välistegevusamet peaks eh, olema alustalaks, eh, millele toetub eh, rahu, kaitse ja konflikti, konfliktide summutamine. sooviksin ainult need punktid esile tõsta ja arvan igatahes, et raport on suurepärane ja minul äh, ei ole mingisuguseid probleeme sellega, et, et, et ma pidin seda raportit inglise keeles lugeda, mul on väga hea meel ka, et ükski fraktsioon ei tundnud, tundnud ennast puudutatud olevat, sellepärast et see, et see raport oli ainult inglise keeles. oleks kahtlemata hea, kui me peaks kinni Äh, siin komisjonis äh, kodukorrast äh, ja ma tahaksin meenutada, et tihtipeale ei ole komi-, ei ole raportööri heast tahtest kõik sõltuv ja mul on vähemalt hea meel selle üle, et see raport, mis on ainult inglise keeles olemas, ei tekita see väike fakt mingisuguseid pro proteste. Monsieur Kreisdorfler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das ist eine sehr, sehr gute Vorlage des. Suur tänu tegemist on väga hea raportiga. nii et me peame tõesti siin kiitma äh, härra Lambsdorfi, nii nagu teisedki ütlesid. meil on vaja aega äh, rahvusvahelise terrorismi vastasel võitlusel, võitluses ja e, me ei peaks siin tegelikult nimetama konkreetseid maid, aga mina siiski nimetaksin siin USA-d ja Venemaad, sellepärast et USA on meile äh, aastaid ette kirjutanud, kuidas rahvusvahelise terrorismiga tegeleda, mõnikord äh, on nendel olnud õigus, teinekord on nad täitsa hullumeelseid, ähm, hullumeelseid nõudmisi esitanud niimoodi, et me oleme ähm, õõnestanud inimõigusi, nii et ma arvan, et siin peaks nimetama USA-d ja Venemaad konkreetselt. kahepoolsed lepingud, mida saavutatakse eh, turvalisuse eh, tagamiseks eh, need on olulised, näiteks ütleme pangaandmete edastamised ja, ja, ja, ja, ja siin andmete vahetamine reisijate kohta, sellest tegelikult ei piisa, meil peaks olema multilateraalne rahvusvaheline süsteem nüüd me peame tegelikult saatma siin väga eh, selliseid eh, selgeid lühikesi sõnumeid maailmale ja ma esitan selle kohta muudatusettepanekud. suur tänu. härra Proodi. suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada härra Lambsdorfi selle töö eest, mida ta teinud on ja nüüd siis lühidalt äh, tõstataksin äh, mõned asjad, jätkates sellest, mida äh, ütles proua Lohpiiler, nimelt nende kliimapõgenike kohta. me peame tunnistama, et nad on olemas. me peame neid vaatama õiguslikust seisukohast. Nendel on ju oma õigused. me peame tunnistama nende õigusi, sellepärast et ka seda tüüpi pagulastel on oma õigused e, meil oli kuulamine inimõiguste alamkomisjonis e, just nimelt seda tüüpi põgenike osas ning ma tahaksin siin Eh, sellega seoses tulla viimase osa juurde eh, härra Lambsdorfi dokumendis, mis puudutab kliimamuutust, see on siis lõige T, on selge, et me peame koondama oma arutelud jälle kliimaõiglusele. Euroopa Parlament peaks seda teemat käsitlema. see tähendab et me peame eh, vaatama Paali deklaratsiooni, me peame selle Paali deklaratsiooni vastutuse osast muutma eh, reaalsuseks ja see peab, see Paali deklaratsioon peab jääma meie arutelude, eh, arutelude keskmeks. me loomulikult ei saa lahendada kõiki küsimusi, mis on seotud Äh, kasvuhoonegaaside vähendamisega. aga nüüd äh, see teekaart äh, aastaks kaks tuhat viiskümmend, see tähendab, et Euroopa Liit muutub süsinikuvabaks ühiskonnaks selleks ajaks, aga see näitab, kuivõrd oluline on lahti öelda fossiilkütustest, liikudes, liikudes taastuvenergiate poole selleks, et vähendada emissioone praegusel hetkel on meil kaheksakümmend, üheksakümmend protsenti sellest teekaardist olemast, aga tegelikult eh, see on teema, mida me ei saa üldse ühepoolselt käsitleda. sest eh, emi-, eh, heitmetega kauplemissüsteem, Kyoto protokoll, need on niisugused teemad, mida ei saa teha ühepoolselt ning me peaksime siin kogu aeg viitama eh, komisjoni ettepanekule. me peaksime ära kasutama selle ettepaneku loogikat, mitte püüdma siin välja tulla eh, süsiniku, süsiniku kauplemise süsteemiga. me võiksime äh, panna ühepoolselt eh, maksu eh, maksu eh, süsinikule ja me peaksime seda tegema juba meie piiridel nende suhtes, kes ei taha sellega leppida. ütleksin reformida ÜRO-d, siis on vaja muuta Eh, peaassambleed, seal peab olema antud esindus ka parlamentidele. alles siis, kui eh, rahvusparlamentidel on olemas esindatus ÜRO-s, eh, saame me tõelise demokraatliku foorumi kui me räägime G8-st, G20-st, siis tegemist on ainult niisuguste gruppidega, mis tulevad välja mm, Äh, initsiatiividega, aga tegelikult nemad annavad ideid nendele erinevatele äh, rahvusvahelistele organisatsioonidele, kaasa arvatud ÜRO-le. härra Kimaris. Uh, um, aitäh. tervitan äh, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee kuuekümne kuuendat istungjärku ja leian, et äh, see raport annab meile äh, vajaliku panuse tööks ettevalmistumisel. härra Lambsdorff kavatseb äh, aprillis ka ise üles astuda sõnavõtuga ning siis tekib dialoog, me ei tea veel, millised on Euroopa Liidu prioriteedid kuuekümne kuuendal istungjärgul kuid Euroopa Liidu äh, seisukoht on see, et me peame esitama äh, täpsema, kokkuvõtlikuma teksti, kus arutatakse äh, neid sündmusi, mis tulevikus aset leiavad ja seda, mis me peaksime selleks ajaks tegema. on selge, et need prioriteedid esitatakse umbes samamoodi nagu siinsed soovitused ja võt-, võetakse arvesse ÜRO kolme sammast, eh, rahu, julgeolek ja inimõigused. loodetavasti on meil võimalik juba praegu anda oma panus sellesse, et see organisatsioon oleks eh, eh, sidusam, tõhusam ja paremini nähtav ja väga oluline on muidugi ka see, et meil õnnestub äh, istungjärgul vastu võtta resolutsioon, mis võimaldab Euroopa Liidul kõnelda Euroopa Liidu liikmesriikide nimel ja osaleda ka äh, üldises debatis. me toetame Euroopa Parlamendi toetust oma kampaaniale ja me kinnitame teile, et me oleme sellega väga rahul ja nüüd ma räägiksin teile sellest kampaaniast, selle viimastest arengutest lähemalt praegu on vastu võetud otsus esitada äh, resolutsioon ametlikult äh, New Yorgis ÜRO-le ning äh, pärast kogu seda tööd, mis me oleme teinud alates septembrist kaks tuhat kümme, näitab resolutsiooni esitamine meie soovi jõuda mingi otsuse ja lahenduseni. samal ajal on väga oluline jätkuvalt demonstreerida seda, milline on meie omavaheline mm, konsensus, kuigi samal ajal me veel töötame lõpptekstiga edasi. ja me soovime selles kampaanias nüüd anda nii-öelda viimase tõuke ja siis otsustada, millal äh, me astume edasisi samme, aitäh! aitäh, härra Laamustorf! palun! suur aitäh! ma olen kõikidele kolleegidele väga äh, tänulik. kõigepealt äh, äh, suur aitäh kolleegidele, kes koos minuga seda raportit kirjutasid, meil on olnud suurepärane suhtlus. ja see suhtlemine on veelgi paranenud aastate jooksul. sellest on meil olnud väga palju kasu. ma õnnitlen teid ähm, otsuse nimel see resolutsiooni ettepanek ka esitada ja ma loodan väga, et nüüd läheb see läbi ma usun, et ma räägin kõikide kolleegide nimel, kui ma seda lootust avaldan. ja sisuliselt tahaksin äh, teha vaid mõned märkused, esimene neist on väga üldine ja puudutab seda, mida ütles kolleeg Proodi, kliimamuutused. kui äh, me räägime siin kliimaläbirääkimistest, siis tegelikult ei ole probleem nii väga selles, mis on läbirääkimiste sisu, vaid selles, äh, mis on ÜRO funktsioon ÜRO-l on tõesti ainsana legitiimsus globaalsel areenil äh, neid asju juhtida, see on rahvusvahelises õiguses ka kirjas ja seetõttu ei ole meil õiguslikel põhjustel võimalik hakata äh, spetsiifiliselt lahkama neid äh, küsimusi, mis tegelikult on hoopis teiste erialakomisjonide kätes, nende pädevuses, aga on selge, et me soovime väljendada oma tahet, oma arvamust ehk siis eh, seda, et see protsess peaks ka edaspidi olema ÜRO põhine. Eh, veel on mainitud asju, mida ma tahaksin kommenteerida, eh, kõigepealt siis seda, et naised ja mehed peavad mõlemad olema esindatud, see on tore, et seda on siin mainitud, me kohtume me kohtume varsti uue äh, töörühma juhiga, kes on äh, üks daam, me kohtume temaga New Yorgis ja ta on suurepärane inimene. Äh, lisaks sellele räägiti siin parlamendi rollist, mis läheb hääletusele ja mis puudutab terrorismi vastast võitlust ja USA mainimist siis seda on kritiseeritud ja küsitud, et miks me peame USA-d mainima, sellepärast et USA-s toimusid kaksiktornide rünnakud, millest septembris möödub kümme aastat nii et siin on selge seos. teiseks sellel, teiseks on äh, kritiseeritud seda, et ÜR, et USA-s tegelikult ei kaitsta piisavalt inimõigusi. ma arvan, et ähm, enamik inimesi nõustub äh, väitega, et äh, Ameerika süsteem on kaugel täiuslikust, aga kui me siia tahame panna Venemaa, et saavutada tasakaalu, siis hakkab mul väheke imelik, sellepärast et Venemaal on inimõiguste kaitsmisega ikka palju halvemad lood ja ma ei usu, et eh, keegi eh, eh, tahaks juhtida tähelepanu kõrvale ehm, Venemaalt muidugi me arutame seda Venemaa ja USA küsimust tõenäoliselt äh, töörühmas ja äh, kui keegi ütleb, et paneme USA, keegi ütleb, paneme Venemaa sisse, siis keegi võib-olla ütleb, et äh, miks mitte India, miks mitte Filipiinid, aga miks mitte Hispaania. nii et ma usun, et meil siin Euroopas, eurooplastena, tekib huvitavaid probleeme aga ma olen nõus seda debatti loomulikult pidama kõigiga, kes endale kõigepealt selgeks teevad täpselt, millest juttu on ja millest võib juttu tulla siis äh, te ütlesite, et äh, me peaksime rääkima sellest, mis on juhtunud Põhja-Aafrikas, äh, rääkida sellest, milline on olnud Aafrika Liidu roll, rääkida sellest, milline on Araabia Liidu liiga juht-, roll ning äh, ma nõustun üheksakümne viie protsendiliselt äh, ÜRO asjus viimati kõnelnud äh, kolleegiga, kuid viie protsendi asjus mitte. liiga lihtsameelne on öelda, et müüame, muudame ÜRO demokraatlikumaks lihtsalt niimoodi, et kutsume kõik parlamentäärid kohale. see tähendaks seda, et Põhja-Koreast tulevad ka inimesed. ja siis me peame ikkagi teestlema läbirääkimiste laua taga, et nüüd ongi demokraatia kui aga see välja arvata, siis äh, ma arvan, et me võiksime kolleeg Lohpilleriga äh, koos arutada, mismoodi seda debatti täpsemalt juhtida ja äh, mismoodi seda demokraatiat ÜRO-sse rohkem tuua, kuid Parlamentaarse Assamblee suurem kaasamine minu meelest ei ole lahendus. mis puudutab kliimapõgenikke, siis pidime me siin oma tööd paratamatult lühendama valitsustevaheline rahvusvahelise kliimarühma puhul on meil Euroopa Parlamendis oma esindaja, nii et sellest me tegelikult saame nagunii rääkida ja siis on siin veel mitmeid-mitmeid küsimusi, mida me peaksime veel diskuteerima, äh, selleks, et oleks selge, milline osakaal neil peab olema raportis, kuigi nad kõik seal on. näiteks Euroopa välistalituse rollist on siin räägitud, seda tuleb mainida, aga seda tuleb teha õigesti. kuna me läheme New Yorki, eh, siis tuleb ka arvesse võtta, et eh, diskussioon toimub New Yorgis. ja tuleb siis seal ka selgitada, milline on Euroopa välistalituse eh, roll. ma tänan kõiki kolleege konstruktiivse panuse eest ja ma jään ootama meie mm, edasist koostööd ja ma jään ootama ka seda, et me saaksime teha koostööd nõukoguga. suur aitäh! suur tänu, kaks teatet et nimelt siis, et kolmkümmend, kolmekümne esimene märts on tähtaeg, mil tuleb esi-, milleks tuleb esitada muudatusettepanekud, nüüd teiseks hääletus komisjonis toimub kaheteistkümnendal aprillil. ja ma tahaksin nüüd teile öelda, proua Bachelet, kes on uue ÜRO Eh, naisküsimustega tegeleva komisjoni esinaine tuleb meile külla Brüsselisse neljapäeval, ta osaleb eh, üheksast poole üheteistkümneni naiste komisjoni koosolekul ning see on laiendatud koosolek, kus võivad osaleda ka eh, välisasjade komisjoni liikmed ning meie istung on katkestatud.